ja guten Morgen, liebe. tere hommikust, kallid kolleegid. tere hommikust kõigile. soovin teile kõikidele edukat uut aastat, kallid kolleegid kõikidele komisjoni ja kontrollikoja ning investeerimispanga esindajatele tervitan teid eelarve kontrolli komisjoni esimesel kohtumisel aastal kaks tuhat neliteist soovin teile isiklikus elus edu ja õnne, tugevat tervist ning Euroopa Liidule muidugi tugevat finantsolukorda. meie päevakorral on üks täiendus. me leppisime kokku, et me esitame komisjoni nimel oma arvamuse majandus-rahanduskomisjoni dokumendile Troika kohta, seda me lubasime juba enne jõule ning nüüdseks on siis selgunud, et tähtajad on väga lühikesed ja seetõttu ma pakuksin välja arvamuste vahetuse töödokumendi üle, see puudutab siis meie arvamust Troika tegevuse kohta. sekretäriaat toetas seda ettepanekut, nemad tegid oma öövahetusi selleks, niisiis on meil täna tänaseks dokument olemas, mille üle me saame eh, nõu pidada. Eh, niisiis lisame selle siis koordinaatorite koosoleku päevakorda. Eh, seoses koordinaatorite kohtumise osas viitan veel sellele, et koosolek on ilmselt üsna lühike ning pärast koosolekut soovin teid kutsuda väikesele vastuvõtule uue aasta alguse puhul me soovime tähistada uue aasta algust, tõsta klaasi uue aasta alguse terviseks, et meie koostöö kulgeks edukalt ning see vastuvõtt algab kell kaksteist kolmkümmend. niisiis loodetavasti pärast lühikest koordinaatorite koosolekut, eh, siis on kõik kutsutud jääma vastuvõtule Äh, kui te olete nüüd nõus, siis äh, võtame Troika äh, dokumendi päevakorda lisaks ning seejärel viitaksin meil ka sellele, et meie koosolek on avalik, see kantakse internetis üle ning asuksimegi siis nüüd eelarve täitmise kinnitamise juurde, päevakorrapunkt kolm Euroopa Liidu eelarve täitmisele heakskiidu andmine ning meil on siin juhtivkomisjon, meie komisjon, eelarvekomisjon ei esita oma arvamust ning proua Martin, kes vastutab Euroopa Euroopa Investeerimispanga väliste rahastamistehingute eest on samuti meie koosolekul, tervitan teid südamest eh, ning kontrollikoja esindajana on meil härra David Vostok. tere tulemast meie komisjoni. raportööriks on Jan Mulder. sooviksin kõigepealt teada, kas raportöör soovib sõna võtta või soovib kõigepealt alustada kontrollikoda. annan niisiis sõna kontrollikoja esindajale, palun. Is nobody there? Äh, da ist jetzt äh, nicht hetkel ei ole nüüd näha, kas kontrollikoja esindaja on juba kohale jõudnud. niisiis annan kõigepealt sõna proua Paatonile, palun thank you very much. aitäh ja head uut aastat kõigile. Euroopa Investeerimispank on loomulikult Euroopa Liidu pank, see on kirjas Lissaboni lepingus ning Euroopa Liidu pangana me vastutame Euroopa poliitika äh, kujundajate ees ja me võtame oma vastutust väga tõsiselt ja just nimelt selles kontekstis osaleme äh, vabatahtlikult Euroopa Arengufondi äh, eelarve täitmise kinnitamise menetluses, kuigi me ei ole kohustatud seda tegema ma tahaksin kasutada võimalust ja rääkida teile edusammudest nendest valdkondadest, millele teie komisjon varem tähelepanu on juhtinud ja on rõhutanud, et need on teie jaoks olulised. aga vaataks võib-olla tagasi kaugemale kui aastasse kaks tuhat kaksteist, mis on aasta, mille kohta me ametlikult aru anname tegemist on aastaga, mis tähistab väga olulist aastapäeva. möödub viiskümmend aastat sellest, kui Euroopa Investeerimispank hakkas rahastama projekte Aafrika, Kariibi mere ja Vahemere piirkonnas ning äh, Vaikse ookeani piirkonnas, vabandust, ning selles äh, äh, aja jooksul oleme rahastanud üle kolme tuhande projekti äh,. oleme eraldanud äh, kuusteist koma kolm äh, miljardit eurot ja oleme viiskümmend viis miljonit andnud siis tehniliseks abiks, samuti energiaprojektideks, joogiveeprojektideks, kanalisatsiooniprojektideks, niisiis see oleks siis väike ülevaade sellest, millele see raha on läinud. me oleme lähtunud siis Cotonou lepingust sellise abi osutas, osutamisel Eh, AKV riikide eh, raha tuleb Euroopa Arengufondist ja see on ka põhjus, miks me täna siin aru andmas oleme. lisaks panga omavahenditele, eh, mida me saame siis laenates kapitaliturgudel ja kasutades liikmesriikide tagatisi, näeb Cotonou leping ette ka seda, et AKV riigid ja Euroopa Liidu partnerriigid Äh, annavad siis meile ka mandaadi, mis lubab meil keskenduda erasektorile ja kasutada siis AKV-de investeerimisrahastut. Äh, kolm koma kaks äh, miljonit on selles fondis ja sellest rahastatakse siis erasektori vajadusi AKV piirkonnas ning samuti aitavad, aitab selline rahastamine siis ligi tõmmata teisi investoreid Äh, tooted, mida me nendes äh, liikmesriikides pakume, äh, nende hulka käivad ka intressimäära toetused ja muud, mis aitavad tagada siis seda, et projektid teoks saavad või annavad projektidele lisaväärtuse. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal konsolideerisime oma strateegiat koos sidusrühmadega ning pöörasime erilist tähelepanu just erasektorile ja väikeettevõtetele, infrastruktuurile, mis on seotud energeetikaga, kliimamuutustega Äh, pöörasime ka tähelepanu rahandussektorile, just nimelt mikrorahastamisele, selle juurde ma tulen natuke hiljem tagasi ja samuti pöörasime tähelepanu pangandussektori arendamisele. ning äh, üritasime pöörata rohkem tähelepanu ka kliimamuutuste mõju leevendamisele ja regionaalsele integratsioonile. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal andsime selles regiooni äh, kuussada nelikümmend neli miljonit eurot sellele regioonile, nelikümmend üks tehnilisele abile ja intressimäära toetustele, kakskümmend üks projekti üheksas riigis ja neljas regionaalses rühmituses. tihtipeale olete te varem küsinud, et kuidas me teeme koostööd teiste arengukoostööd rahastavate institutsioonidega, viiskümmend seitse projekti olid kaasrahastatud ja see tähendab, et sada üheksateist projekti kokku olid siis kaasrahastamisel aastal kaks tuhat kolmteist. Äh, äh, peaaegu üks neljandik nendest projektidest äh, olid seotud siis ka kliimamuutustega, kakskümmend üks protsenti kogu laenusummast läks siis sellistele projektidele ja me oleme pannud siis ka rohkem rõhku just erasektorile selleks, et edendada majanduskasvu me oleme suurendanud oma laene eh, investeerimisrahastu raames, see võimaldab meil rohkem riske võtta. Eh, ja nende laenude maht peaaegu kahekordistus. Eh, kolmsada viiskümmend kolm miljonit oli see summa kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ja väljamakseid oli üle kolmesaja miljoni juba teist aastat järjest. ja seega ületasime siis kolme miljardi määra ja niimoodi äh, siis äh, äh, me loodame, et see, need tagasisaadavad vahendid tõesti võimaldavad meil seda kasutada, seda raha ka muudeks otstarveteks. nüüd peatuksin mõningatel projektidel, et te saaksite ülevaate sellest, kuhu raha täpsemalt läheb. kõigepealt projektid finantssektoris, sest selle sektori kohta olete te sageli esitanud küsimusi kõigepealt räägin mikrorahastamisest Ida-Aafrikas. eesmärk on siis äh, toetada kogu selle piirkonna mikrorahastamist ja mm, ma näitan teile oma sõnavõtu lõpus ka väikest videot, et te saaksite ülevaate sellest, mis toimub. me leidsime, et äh, niimoodi säilib umbes üheksakümmend tuhat töökohta ja kolmkümmend tuhat siis väikeettevõtet ja mikroettevõtet. veel üks projekt, millega me tegeleme, on eraettevõtluse rahastamisvahend Keenias Äh, siin äh, just äh, rahastame siis väikeettevõtete tegevuse alustamise kulusid, see on äärmiselt oluline selle sektori arengule just nimelt keskpikas perspektiivis, võib-olla lühemas perspektiivis neid töökohti nii väga palju juurde ei tule, aga pikemas perspektiivis on mõju üsna suur Äh, me loodame, et kuskil viiskümmend tuhat töökohta luuakse siis kaheksasajas väikeses ja keskmise suurusega ettevõttes ja jällegi üks uus äh, sekkumisvahend, mille kohta viimasel ajal on väga palju küsimusi esitatud, see puudutab tagatiste kasutamist projektide toetamiseks ja me tõesti äh, rahastasimegi uut VKE-de tagatisrahastut Äh, siis koostöös pankadega, mis on valmis seda tegema, sest et Aafrikas on palju suuri pankasid, mis ei taha väikeettevõtetele laenu anda ja seega meil on vaja äh, stiimuleid, mis äh, soodustaksid nendepoolset laenu andmist. infrastruktuurisektoris andsime kolmsada kuuskümmend miljonit välja suurteks infrastruktuuriprojektideks ja ligem üle kahesaja viiekümne miljoni suurtele energiaülekandeprojektidele. Eh, niisiis eh, suurenes oluliselt Aafrika eh, energiatootmise võimsus umbes samal määral, nagu on Etioopia aastane energiatoodang. kakskümmend tuhat majapidamist maa- ja linnapiirkondades said nüüd siis endale esmakordselt elektri või nende elekt-, elektrivarustus muutus kindlamaks ja keskkonnasõbralikumaks ja kindlasti suurendab see majanduslikke võimalusi selles piirkonnas. Kamerunis oleme samuti rahastanud projekte, toetasime valitsuse eh, projekte, mis on seotud siis eh, hüdroenergia ja teiste energiaallikatega ja üritasime lahendada siis nende energiaallikate aastajalise varieerumise probleeme. Eh, me Äh, osalesime ka siis äh, Vanga jõe hüdroelektrijaama projektis. Äh, samuti esimene maagaasi tootmisjaam sai samuti rajatud. Need projektid tagavad siis aastaringse energia tootmise selles piirkonnas ja edendavad ka töökohtade loomist ja majanduskasvu konfliktijärgsetes riikides, kus äh, investeeringuid on alati väga raske teha, kuna riskid on suured nagu elevandiluu, rannik Libeeria, äh, äh, Uus-Guinea, vabandust, Guinea, Bissau, seal me oleme samuti teinud investeeringuid elektrivõrkudesse ja ma olen kindel, et äh, need investeeringud mõjutavad pikemas perspektiivis üsna palju maapiirkondade arengut ja vähendavad elektrienergia kulusid maailma vaesemates riikides, mis on väga oluline. lisaks ähm, laenudele äh, oleme osutanud siis ka äh, Lääne-Aafrika riikidele tehnilist abi kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal andsime ligemale sada kuuskümmend miljonit viiele projektile, mis on seotud kliimamuutustega. Äh, neli neist olid seotud energeetikaprojektidega, näiteks äh, fossiilse energia asendamise projekt hüdroelektrienergiaga. ja veel üks asi, millele tahaksin juhtida tähelepanu, on Prantsuse Polüneesia, kus seitse koma viis miljonit Äh, anti siis haiglale selleks, et äh, katta energiakulusid. Äh, seadsime sisse siis uue õhukonditsioneerisüsteemi. ning lõpetuseks räägiksin natukene ka nendest edusammudest valdkondades, millele te varem olete tähelepanu juhtinud. nagu te näete, on mul üsna palju detailset informatsiooni selle kohta, millised on panga tegevuse tulemused, sellepärast et kahe tuhande kaheteistkümnes aasta oli esimene aasta, kus võtsime kasutusele tulemuste mõõtmise süsteemi, nii et, et meil olid olemas meetodid, mille alusel projektide tulemusi mõõta ja niimoodi saame ka anda parema ülevaate nendest tulemustest. sellest ajast, kui esimene tulemuste aruanne avaldati ja selle koopia peaks olema siin saadaval Eh, on, meil on olemas eh, analüüs siis kõigi nende projektide kohta, mis sellel aastal käivitati. ja me oleme siis eh, ka kaheksal juhtumil siis uurinud konkreetseid tulemusi. sellel aastal üritame sama teha ja anda selle siis aru aasta teisel, teises kvartalis selline raamistik tagab juba selle, et me saame oma projekte paremini suunata sellele valdkonnale, kus meil tuleb siis kõige suurem lisandväärtus ning äh, loomulikult me oleme äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta pilootprojektidest ka õppinud ja me peame äh, oma metoodikat veelgi parandama. ja meil on olemas ka töörühm, mis siis sellega tegeleb. läbipaistvus on samuti väga oluline ja see on valdkond, milles parlament on meil alati rohkemat palunud Äh, sügisel saavutasime suurt äh, edu, äh, liitusime rahvusvahelise läbipaistvuse algatusega, nii et, et me juba tegeleme läbipaistvuse standardite väljatöötamisel. Ähm, need standardid, mis praegu on, on olnud siis loodud toetusi andvatele institutsioonidele ja praegu me töötame välja standardeid siis rahastavatele institutsioonidele loodetavasti järgmisel komisjoni koosolekul te näete, eh, kuidas eh, eh, nende standardite põhjul siis avaldatakse rohkem infot väljamaksete kohta. nüüd pettusevastane poliitika, selle me kiitsime ka heaks septembris, see poliitika on nüüd avaldatud meie veebilehel me jätkame oma senist lähenemist, aga võtsime arvesse siis ka uusi asju, mis on tekkinud nagu informaatorid äh,, hanked ja hangetealased äh, läbivaatused. ja loomulikult ka andmekaitsealased sätted. oleme saavutanud äh, edu ka äh, siis koostöös Maailma Kaubandusorganisatsiooniga. sellest on meie klientidele väga palju kasu sellepärast et äh, me tagame neile nüüd sellise ühe, ühtse liidese, saame paremini rahastada suuri projekte. meil on praegu kolmkümmend projekti, äh, mille osas me siis äh, koos tööd teeme ja me oleme liikunud oma projektidega ka uutesse regioonidesse Aasias, idapartnerlusriikides ja samuti AKV riikides oleme teinud äh, palju tihedamat koostööd kui äh, varem ka programmeerimise vallas, äh, sellepärast et ähm, me alustame nüüd uue mitmeaastase finantsraamistikuga ning Euroopa Liidu pangana koos komisjoni ja välisteenistusega me tõesti teeme väga tihedat koostööd, et programmeerida oma tegevust just AKV riikides, selleks et me saaksime üksteise tegevust oluliselt täiendada ning läbi selle täiendatavuse rohkem ära teha üks olulisi valdkondi, mille kohta te varem olete ka küsimusi esitanud, äh, on meie äh, välisesinduste ühendamine Euroopa Liidu delegatsioonidega. loomulikult selline protsess ei ole kiire. Äh, delegatsioonidel ei ole alati meile ruume pakkuda aga me oleme teinud siiski üsna suuri edusamme, meil on juba neli sellist kontorit, kus me tõesti paikneme ühes ja samas Kiievis, Moskvas, Pekingis ja Santo Domingos ning äh, me oleme ka uute, uutes asjades kokku leppinud, nii et, et seitsmes riigis äh, rahastame siis kohalikku makseasutust, kes on siis delegatsiooni juures. Äh, kui vaadata tulevikku, Äh, siis äh, siin tuleks pöörata tähelepanu mõju äh, hindamise assigneeringutele. Teg-, siin on see, neid assigneeringuid on seal viissada miljonit, need kiideti heaks juunis kaks tuhat kolmteist üheteistkümnenda Euroopa Arengufondi raames ja ma arvan, et Äh, siit saame vahendeid väga paljude huvitavate projektide jaoks. loomulikult infrastruktuur ja finantssektor ning kliimaalased meetmed on meie prioriteetideks ka edaspidi ja toetame regionaalse aspektiga projekte, aga need assigneeringud võimaldavad meil pöörata erilist tähelepanu nendele riikidele, kus vajadused on kõige suuremad. varasemal ajal on meil äh, olnud raske teha tööd vaesemates riikides, äh, katastroofi järgsetes riikides ja nõnda edasi me loodame, et meil õnnestub siis äh, laenude andmist sellele regioonile tänu nendele signeeringutele suurendada ning pank kasutab aktiivsemalt võimalusi koos komisjoni ja välisteenistusega, et ühendada siis meie rahasid eelarve, Euroopa Liidu eelarveliste vahenditega. tahaksin lõpetuseks rõhutada, et pank hoolitseb selle eest, et AKV-de rahastamisvahend, investeerimisvahend jätkab siis arenguprojektide toetamist ja ma loodan, et te näete, millised on need sammud paremuse poole. Eh, sellel aastal on meil ka plaanis üks uuendus, te olete tihti küsinud, et mis juhtub meie finantssektori projektidega. Eh, me oleme ette valmistanud väga väikese video, mis annab teile eh, ülevaate sellest, kuidas läks mikrorahastamisprojektiga Ida-Aafrikas ja ma arvan, et nüüd on siin saalis keegi, kes peaks nupule vajutama, et me videot näeksime ja võib-olla tulevikus ähm, saame isegi äh, korraldada selliseid interaktiivseid äh, kohtumisi ja teie ja, ja lõppkasusaajate vahel, kasutades Skype'i või midagi muud. ja kui äh, te ühinete, käite ühistel parlamentaarsetel istungitel, siis me oleme valmis teid viima nendesse piirkondadesse, kus projektid käivad ja, aga nüüd palun vaadake seda videot.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 that these loans are able to help them to grow. Biashara yangu ni kuuza soda ama Coca-Cola distributor, na pia niko na lodgings na pia nina biashara ya baa. Pesa yangu ya kwanza ku, kuanzia biashara nilienda kwa Kereb Bank. Ile mkopo nilipata iko afadhali ni elfu kumi na tano elfu kumi na tano nikaweka kaaduka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 okay, thank you very much. Very nice. aitäh, see oli tõesti väga huvitav äh, video, küll mitte uuriva ajakirjanduse näide, aga siiski väga huvitav. aitäh, proua Barton, selle ülevaate eest ja mulle just teatati, et kontrollikoja esindaja täna siia ei saa tulla, sellepärast et neil on väga oluline sisekohtumine mis puudutab uue esimehe leidmist me saame aru. ja kuna Kontrollikoda on sõltumatu institutsioon, siis me peame leppima sellega, et nad täna siia ei tule niisiis annan sõna Jan Mulderile, raportöörile. The... suur tänu! vaatasin seda filmi suure huviga ja elasin ka ise Keenias viis aastat, nii et äh, ma tahaksin jätkata nüüd Kinshali keeles, aga ma säästan teid siiski sellest. igal juhul see film Kenyast oli äärmiselt huvitav ja üks soovitus pangale minu poolt oleks, et nad peaksid midagi ette võtma ka Nairobi liiklusummikute kohta puhul. aga mis puudutab Euroopa Investeerimispanka, siis äh, Euroopa Investeerimispank, nagu me videost näeme, on suutnud sisse viia suurepärase teavituspoliitika ja väga raske on leida midagi, mis äh, ei oleks nagu kord ja kohus. kõik on laitmatu, nii palju kui ma mulle kättesaadavat informatsiooni usun. paistab, et midagi ei lähe mitte kunagi viltu aga Nigeeria samas on näide sellest, midagi siiski võib ka viltu minna, mis äh, ei ole küll kergenduseks, aga see jätab pildist pisut usutava mulje. on veel mitmeid küsimusi, millele tuleb leida vastused. kõigepealt, kui meie ja Euroopa Liidu siseaudit audiitor äh, teostab Euroopa Investeerimispangast äh, auditi, kas äh, need raportid on avalikud, nagu Kontrollikoja puhul, milline on Euroopa Investeerimispanga poliitika selles küsimuses? ja siis üldisemat laadi küsimus. ma töötasin ka ise Aafrikas, nagu ütlesin, ja ma tean, et seal on terve rida projekte, Maailmapank, Aafrika Arengupank, Euroopa Investeerimispank, kõik tunglevad selleks, et leida õigeid projekte, mida investeerida. kuidas äh, lood praegu on? kui palju projekte te olete sunnitud tagasi lükkama, kui palju projektitaotlusi teile esitatakse, millised te vastu võtate, kui palju te vastu võtate, kui te projekti vastu võtate, milline on edasine koostöö, kas te teete koostööd äh, Maailma Arengu, Maailmapangaga, äh, Aafrika Arengupangaga, Aasia pankadega, kui te olete valiku langetanud, kas te siis äh, lõpuks viite läbi ka võrdluse, mikrorahastamine on praegu väga popp, ei ole maailmas rahastamisorganisatsiooni, mis mikrorahastamisega ei tegeleks üldse ja, ja tõesti kõik lood, mida me sellest kuuleme, äh, on äärmiselt sümpaatsed, kas, äh, kas te võrdlete ka oma saavutatud tulemusi näiteks Maailmapangaga, Aafrika Arengupangaga? Maailmapangas, kui ma ei eksi, on võrdlusüksus ja üks kolmandiku projektidest lõppkokkuvõttes kuulutatakse läbikukkunuteks. kuidas on lood Euroopa Investeerimispangaga selles küsimuses? mitte ainult Nigeeria puhul ei ole ju tõenäoliselt lihtsalt tegemist pettusega, seal oli pettussüüdistustega tegemist, aga, aga projektid võivad ka lihtsalt läbi kukkuda. kuidas teil sellega on lood? siis investeerimisfondi küsimus Aafrika puhul. milline on kordajate määr? kas äh, on näha mingisugust tõusujoont äh,? ja kas on mingisuguseid muutusi Euroopa Investeerimisfondi kasutamises ja omavahendite kasutamises, on mingisugust arengut? Euroopa Arengufond töötab peamiselt äh, Aafrikas ja kas, ähm, kuidas on lood äh, tulemustega selles vallas? siis veel rahvusvahelised organisatsioonid ja koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega. Euroopa Liidus on üldised standardid teistsugused kui väljaspool, millised on peamised raskused koostöös, erinevused, miks te arvate, et Euroopa Liidu projektid ja vahendid on paremad kui teised? sest neid me peame ju kaitsma ja meie väärtused, miks on paremad standardid Euro-, investeerimis- fond on AKV riikidele laenanud kolm koma kuus miljardit laenudena, kui palju nendest laenudest on võimalik tagasi saada? kuidas on fond aastate jooksul arenenud? invest-, investeerimisfondi ei käsitletud Euroopa Liidu toetuse aruandes erasektori arengule. see raport, see aruanne avaldati kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ja ma ei tea, kas keegi on komisjonis siin kohal, aga kuna investeerimisfond on tõesti oluline, siis miks seda selles aruandes ei käsitletud? siis äh, blending. selle kohta tahtsin küsida äh, kontrollikoja esindajalt, kui kontrollikoja esindaja oleks kohale tulnud. aga ma tahtsin küsida, et kuidas, kuidas kont-, kontrollida, et Euroopa Investeerimisfondi äh, vahendite identiteet nii-öelda ei läheks kaduma, kui teised ametitööd ja teised organid äh, vahendeid juhivad väga sageli me osaleme äh, rahvusvaheliste organisatsioonide töös, neil on oma kontrollimeetodid ja nad ütlevad, et meie nende kontrollimeetodid on ülimuslikud ning meil soovitatakse mitte liiga suuri nõudmisi esitada ja lihtsalt uskuda seda, mida meile öeldakse. nii et kuidas siis nende blending vahenditega lood on? investeerimisvaldkonnas null koma viis miljardit eurot äh, on äh, teie sularahavahendite äh, ulatus, kuidas see suhestuks üle, üldisega, nii, ning siis veel. millised on kõige paremad näitajad projektide hindamiseks ja millal on võimalik sellist hindamist läbi viia? praegu on veel aasta algus, aga, aga siiski. paistab, et te leiate, et tegemist on suurepärase süsteemiga. ja ma arvan, et praegu olen mina ka oma küsimustega ühele poole jõudnud. suur tänu, kas veel mõni kolleeg soovib sõna hetkel? paistab, et ei, siis annan sõna kõigepealt komisjoni esindajale. Defco peadirektoraadist on kohal äh, direktor äh, Ridel Rolfi ja siis on veel kohal meil äh, asjakohase üksuse juht, palun lugupeetud daamid ja härrad, AKV investeerimisvahend on väga oluline töövahend selleks, et AKV riikide olukorda parandada. komisjon on äärmiselt rahul Euroopa Investeerimispanga saavutatud tulemustega, iseäranis tulemuste mõõtmise raamistikust lähtudes ning meie äh, jätkame selle töö edendamist, et finantseerimisvõimalusi jätkata. komisjon püüab aktiivselt osaleda projektide hindamise protsessis, mis AKV investeerimisvahendiga äh, on seotud ja komisjon on kohal ja iga kord, kui selles küsimuses tuleb kokku ka Euroopa Investeerimispank, see on väga oluline ja kahe tuhande kümnendast aastast saadik on see protsess jõus olnud, komisjon, komisjonil pole küll hääleõigust, kuid komisjon osaleb ka AKV investeerimisvahendi otsustusprotsessis. tulemuste mõõtmise raamistik äh, väärib samuti esiletõstmist äh, ja äh, blendinguga seoses on meil olnud oma töörühm, mis tegeleb just nimelt tulemuste mõõtmisega. see töörühm on paika pannud aluspõhimõtted, mida peavad rakendama ka teised rahastamisasutused kui tegemist on äh, komisjoni poolt rahastatavate tegevustega blendingu sarnaku liiki instrumentide puhul. see puudutab siis erinevaid rahastamise olukordi. ja me võtame arvesse tehtud saavutusi ning äh, me püüame siis äh, luua üldise raamistiku äh, projektidele, mida rahastatakse blendingu raames. ja tahaksin siin veel lõpetuseks viidata härra Maldari esitatud küsimusele erasektor ei ole iseenesest minu töövaldkond, kuid kui meie koostöö äh, hindamisraportis, hindamisaruandes ei ole AKV investeerimisvahendit käsitletud, siis see viga tuleb kindlasti parandada ja järgmises aruandes tuleks see vii-, viide kindlasti sisse tuua ning ka seda teemat käsitleda, võtame seda tulevikus arvesse, aitäh! suur tänu! ja äh, palun, annan teile nüüd võimaluse vastata kolleeg Mulderi küsimustele. suur tänu nende küsimuste eest, ma püüan kõigil neist vastata ning kui midagi jääb kahe silma vahele, siis pöörduge uuesti minu poole, sellepärast et küsimusi oli terve rida mis puudutab Nairobi liiklusummikuid, siis selle teema puhul ma pean teie juurde veel hiljem tagasi pöörduma ja täpsemalt rääkima, me oleme väga palju äh, arengupiirkondi rahastanud ja kui Nairobi äh, ka areneb, siis võib-olla tehakse ka meile ettepanekuid äh, säästlike transpordi süsteemide kohta, mida meiegi saame omalt poolt toetada, praegu ei ole mul aga midagi rõõmustavat teile öelda. aga üldisemalt me ei tahaks jätta endast sellist ideaalse olukorra muljet, aga, aga mõnikord äh, paistab, teile, teile jääb mulje, et nagu kõik asjad oleksid viltu, nii et äh, me püüame siis selgitada teile täpsemalt, kuhu me rahad paneme ja püüame äh, asjadel väga täpselt pilku peal hoida ja loomulikult on asju, mis ei lähe nii, nagu me ette kujutame ja mida me soovime ja juba finantsperspektiivi algusest peale on Aafrikas olnud rohkem olnud näha optimismi, kuid äh, eravahendite investeerimine on jäänud siiski veel äh, üsnagi leigeks. ja organisatsioonid nagu ka meie organisatsioon püüavad äh, sageli jätta ette mõt-, selgitada, et, et mõnikord hinnatakse riske üle ning me püüame julgustada äh, investoreid investeerima. me peame väga ettevaatlikult ja hoolikalt püüdma saavutada õiget tasakaalu. praegusel hetkel erasektor omalt poolt piisavalt ei anna, me tahaksime seda arengut muuta säästlikuks ja praegu meie projektide läbikukkumismäär on üsna väike, kaks kuni kolm protsenti. ja osaliselt just seetõttu on kokku lepitud, et mõju rahastamise vahendite hulgas võime me tulevikus võtta rohkem riske, kui me peame seda õigeks, see paistab olevat õigustatud. praegusel hetkel on aga ole-, meie tasakaal õige ja meie kasumimäär on umbes viis protsenti ja mis puudutab kordajate määra, siis me seda kolme miljardit saame me kolm korda uuesti kasutada kahe tuhande kahekümnendal aastal, me peame lõpuks otsustama, mis juhtub, aga aga loomulikult tegemist on olulise investeerimisvahendiga. mis puudutab auditit, siis loomulikult siseauditi tulemused on avalikud ja ma eeldan, et need on kättesaadavad meie koduleheküljel. mul on väga kahju, et Kontrollikoda praegu kohal ei ole paraku, sellepärast et meie kolmepoolsete, kolmepoolse kokkuleppe äh, raames ka nemad viivad läbi meie projektide auditi ja on vaadatud Euroopa Liidu Aafrika infrastruktuuri usaldusfondi saavutusi ja igal juhul kontrollikojal on juurdepääs absoluutselt kõikidele meie äh, projektidele. see on lepinguline eeltingimus meie projektide toetusele, nii et nemad pääsevad ligi absoluutselt kõigele. ja mõned äh, just nimelt keelduvadki rahastamisest seetõttu, et nad ei ole valmis seda juurdepääsu lubama. ja Te küsisite läbikukkumise määrade kohta või, või tagasilükkamise määrade kohta. jah, päris suured on need tagasilükkamismäärad, et esialgselt suurepärased projektid paistavad olevat ebasobivad, vähemalt pikemas perspektiivis jääb puudu jätkusuutlikkusest. ja Euroopa tulemuste mõõtmise raamistikus on standardid väga tähtsad ja te mainisite, et väga palju on neid projekte, kes konkureerivad investeeringute pärast, väga paljud äh, projektid aga ei ole sellised, mis sob-, oleksid sobivad investeeringuteks, me peame oma riske hindama. loomulikult äh, on endiselt äh, ka palju projekte, millel on potentsiaali. ei ole kõik ainult lihtsalt üks suur prügipada aga loomulikult kehtivad erinevad tingimused, mis muudavad meie lähenemise rangemaks kui paljude teiste rahvusvaheliste organisatsioonide omad, nagu näiteks keskkonnaga seotud tingimused, meie uus energiapoliitika raamistik ja väga paljude juhtumite puhul meie ei saa rahastada, sellepärast et need asjatundjad, kes hindavad seda, kas kliimamuutuse vastase võitluse seisukohast on projekt äh, sobiv või mitte, ütlevad ei ja siis äh, veel äh, hangete küsimus, hanke-eeskirjad, hanke-eeskirjad, mille komisjon esitab, siis üsna sageli äh, me oleme sunnitud tunnistama, et teised rahastamisorganid saavad rahastada, rahvusvahelised rahastamisasutused, aga meie ei saa. meil on oma rohelised standardid ja mõnikord leian ma ka, et meie hankestandardid on sobivad Euroopa Liidule, aga mitte muule maailmale ning äh, nende tõttu me ei saa rahastada väga häid projekte, siis äh, on ka teisi põhjuseid, miks meie ei saa rahastada, teised saavad maksuga seoses, rahapesuoperatsioonide kahtlusega seoses ja nii edasi ja nii edasi ja ka lisandväärtuse küsimus tuleb siin mäng, mängu. Ähm, selles küsimuses aga ma ütleksin, et teiste rahvusvaheliste rahastajatega meil selles küsimuses väga suuri erinevusi ei ole, meie prioriteedid on mõnikord teistsugused ja mõnikord on nendel vahendeid, mis, millega saab suuremaid riske võtta ja mõnikord on meil sellised äh, vahendid ja siis äh, küsisite ka seda, kuidas panga identiteet äh, jääb äh, alles blendingu puhul. loomulikult blendingi platvormi puhul peab rääkima, mida tulevikus teha, millised on sooritus, ootused ja nii edasi. selliste rahastamisoperatsioonide puhul on mitmed rahastajad koos ja ühel on juhtiv roll ja ka vastutus meie poolt komisjon teostab väga põhjalikku järelevalvet äh, meie finantsregulatsiooni raames, nii et ma arvan, et äh, kontroll on üsna, üsna range. siis äh, cash equivalent, see on erinev igal aastal. ja tulemused ja tulemuste hindamine. see sõltub sellest, äh, kui pikk on projekt, äh, millal projekt jõuab tulemusteni. me teame, et sageli projekti tulemused muutuvad ilmseks alles mõnda aega pärast projekti lõpuleviimist. meie teostame kolm aastat pärast projekti läbiviimist samuti hinnangu äh, et mingisugust ettekujutust sellest saada. ja võib-olla esimesed projektid, mille puhul, mis lõpule jõuavad, jõuavad lõpule kahe-kolme aasta pärast ja siis kulub võib-olla veel kaks-kolm aastat, enne kui me näeme, kui suur see lõppkasu on. see on väga pikaajaline protsess. aga kui teha hinnanguid äh, tulemustest, siis on võimalik juba aimu saada sellest, millised need tulemused on. samuti saame hinnata vanade projektide tulemusi. ja nagu projekt, nagu komisjon ütles, äh, me näeme juba praegu, et äh, et kasu on silmaga näha. ma loodan, et vastasin kõigile teie küsimustele, kui ei, siis korrake neid, palun. suur tänu! ma ei tea, kas vastused olid teile ammendavad. kas mõni kolleeg veel soovib sõna? paistab, et ei. Jan, palun. keegi saatis mulle siin ühe küsimuse, nii et ma pean selle äh, teile ette lugema ja, ja selle teile sellisel moel ka esitama siis. investeerimisvahend kas KPMG teostab äh, auditi või, äh, või teeb seda keegi komisjonist. Äh, KPMG audit hõlmab kõike. komisjoni auditist ma ei tea midagi, täiendava auditiga tegeleb Kontrollikoda raportöör on vastustega rahul ja keegi kolleegide hulgast rohkem sõna ei soovi, siis kasutan võimalust ja tänan teid, proua Barton. me käsitleme siin erinevaid raporteid äh, erinevatel teemadel Euroopa Liidu tegevuses, aga ma pean tunnistama, et äh, teie sõnavõtt ja teie avaldus äh, oli üks huvitavamaid nende seast suur tänu, et te tulite meie komisjoni ning olite valmis meie küsimustele vastama, aitäh! Yeah, now today is, is a special day. It's the court of ja, liebe Kolleginnen und jah, kallid kolleegid, liigume siis päevakorraga edasi, päevakorrapunkt neli, muude institutsioonide eelarve täitmisele heakskiidu andmine. ma sain just teada, et raportöör härra Soonik kahjuks ei saa siin viibida kaasraportöör Tamas Deutsch on siiski kohal. kontrollikoja vastutav liige ei saa kahjuks samuti osaleda meie arutelul. ta oma eemalejäämist ei põhjendanud, kuid tervitan siin siiski kõik teiste organisatsioonide asutuste esindajaid. nüüd seega palun institutsioonide esindajatel esitada oma seisukohad ja kõigepealt kaasraportöör Tamas Deutsch teeks sissejuhatuse, ei soovi sissejuhatust teha, niisiis regioonide komitee saab kõigepealt sõna. kes esindab regioonide komiteed? noh, nicht da. ei ole veel kohale jõudnud. Ja, okay. ja, dann schlage ich vor, dass wir mit dem europäischen Ombudsmann äh, weiter. Siis, kas äh, sooviks äh, sõna saada äh, Euroopa ombudsman? Peasekretär ei ole kohal. Teie olete kohal Okay. Mr. Hahn, if you like to give us an introductory remark. Äh, kui soovite, härra Hahn, võite teha siis sissejuhatuse, palun. aitäh. aitäh, et ähm, andsite mulle võimaluse sõna võtta. tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et meil on ka tõlkega probleeme. Äh, ma arvan, et minul ei olnud tõlget ja, ja ka mõnedel minu kolleegidel ma räägin äh, siis nendest jätkumeetmetest, mis on seotud tähelepanekutega, äh, mida tehti kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarvele heakskiidu andmise menetluse käi-, äh, minu kõrval istub härra Gerhard Kreel, tema on siis direktor, kes vastutab ombudsmani büroos eelarve küsimuste eest kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve heakskiitmise otsuses äh, juhitakse tähelepanu sellele, et me peame parandama vahendite kasutamise määra ning kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal me tõstsimegi seda määra rohkem kui kolme protsendi võrra võrreldes siis varasema ajaga, kahe tuhande üheteistkümnenda aastaga resolutsiooni üheksandas punktis viidati kaebuste esitamisele ja juhiti tähelepanu sellele, et eh, nende kaebuste arv oli kasvanud. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal me muutsime oluliselt eh, seda kaebuste läbivaatamise korda ning nende muutuste mõju oli väga märgatav Äh, otsus selle kohta, kas kaebus on vastuvõetav või ei, langetati äh, viiekümne kaheksal protsendil ühe kuu jooksul, varem oli see protsent olnud palju väiksem. meie äh, sihtarv loomulikult on üheksakümmend protsenti ning esialgsed äh, andmed viitavad sellele, et kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal jõudsime selle eesmärgi saavutamisele veelgi lähemale. niisiis äh, aastal kaks tuhat kaksteist oli see määr, mille saavutasime viiskümmend kaheksa protsenti. nüüd äh, samuti nõuti, et me oma uurimiste pikkust vähendaksime kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal meil õnnestus oma eesmärk peaaegu saavutada seitsekümmend protsenti eh, juhtudest üritasime lahendada ühe aastaga, me saavutasime kuuekümne üheksa protsendi siis. me vaatame neid eh, sihtmärke kahe tuhande neljateistkümnendal aastal uuesti läbi ning tõenäoliselt seame ka endale ambitsioonikamad eesmärgid. samas me peame arvestama ka sellega et, et nelikümmend protsenti juhtumitest on sellised, kus me peame paluma teistelt institutsioonidelt arvamust ja seega meil on vaja täiendavaid uurimismeetmeid, enne kui me saame teha siis eh, omapoolse ettepaneku. ja selliseid keerulisemaid juhtumeid on aasta jooksul raske lahendada, isegi kui kõne, kõnealune institutsioon tõesti teeb koostööd ja peab kinni tähtaegadest, mis me kehtestame aga kui institutsioonid tõesti teevad koostööd, siis peaks olema võimalik siiski pooleteise aastaga enamik asju lõpule viia. resolutsiooni üheteistkümnendas punktis nõuti äh, vahendite jagamise paremat analüüsimist selleks, et meie teenused oleksid kiiremad ja tõhusamad. kõigepealt üritasime sellist analüüsi läbi viia tuginedes meie büroo organisatsioonile, struktuurile, tulemusega me rahul ei olnud, sellepärast et see ei peegeldanud tegelikkust. väga palju meie tööst eh, on seotud eh, koostööga teiste üksuste ja sektoritega. Eh, ja seetõttu võtsime kasutusele teistsuguse lähenemise, tuginesime siis parimatele kogemustele mujal tulemus on siis selline tegevusraamistik. erasektoris kutsutakse seda ilmselt ärimudeliks, meie kutsume seda tegevusraamistikuks, kus analüüsitakse siis meie peamisi protsesse, mis meil on eesmärkide saavutamiseks. ning me oleme juba suutnud inimressursse ümber suunata ning äh, suurendanud niimoodi äh, viie protsendi võrra neid ressursse, mis meil on uurimiste läbiviimiseks. me lülitame selle tegevusraamistikuga järgmise aasta äh, tegevusaruandesse, mille esitame siis märtsis ja kasutame seda siis, et analüüsida seda, kuidas me eelarvepädeva asutuse poolt antud ressursse kasutame. tänan. suur aitäh, härra Harden suur tänu peadirektor Haudenile. mul on nüüd äh, ülevaade äh, samuti äh, kohale jõudnud. niisiis, meie ettepanek on viia läbi arutelu kõikide institutsioonide üle ühiselt Euroopa Kontrolli koja andmed sain ma samuti, niisiis nüüd ma kõigepealt äh, annaksin Majandus- ja Sotsiaalkomitee esindajatele sõna äh, Aleksopolus, äh, peasekretär. härra Aleksopolus, palun. palun, teil on sõna. Thank you, president, for giving me the floor aitäh, et andsite mulle võimaluse sõna võtta, lugupeetud komisjoni esimees, daamid ja härrad. mina olen siis tõesti härra Alenopoulos, ma olen siis peasekretäri asetäitja ja minu kõrval on siis eh, raha, rahandus- ja eelarveküsimuste peadirektor eh, ma räägin siis eh, sellest, et meil on praegu käimas uue peasekretäri ametisse nimetamine see protsess on käimas juba paar kuud. kõigepealt tahaksin rääkida sellest, et Euroopa Sotsiaal- ja Majanduskomitee on äh, pidevalt äh, oma finantsjuhtimise osas väga läbipaistvalt käitunud. me oleme esitanud alati põhjalikud aastaaruanded, mis muuhulgas sisaldavad ka siis seda, mida me varasemates eelarve kinnitamise menetluses juhitud puuduste osas oleme ette võtnud. me tervitame Kontrollikoja eh, märkusi kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta raportis, kus öeldakse, et Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees mingeid puudusi ei avastatud mul on väga hea meel, et see tugev kontrolliraamistik, äh, mis meil Majandus- ja Sotsiaalkomitees on, äh, on andnud tulemusi. samuti tahaksin rõhutada, kuivõrd oluline on äh, halduskoostöölepe regioonide komiteega loomulikult tegemist on vana kokkuleppega, see ei ole midagi uut, aga äärmiselt oluline on selle kokkuleppe olemasolu rõhutada praegune kokkulepe äh, lõpeb äh, selle aasta lõpul, kolmekümne esimesel detsembril kaks tuhat neliteist ja tuleb siis äh, seda kokkulepet uuendada. kõnelused selles osas regioonide komiteega juba käivad ähm, ja kokkulepe võimaldab meil saavutada suuremat sünar-, sünergiat ja selline kokkulepe on ainulaadne Euroopa institutsioonide hulgas veel üks asi, millele tahaksin tähelepanu juhtida, on jätkuvad äh, läbirääkimised koostöölepingu üle äh, regioonide komiteega. ja samuti on siis äh, sellesse kokkuleppesse kaasatud Euroopa Parlament tahame, see kokkulepe peaks sisaldama siis nii poliitilist osa kui ka administratiivset osa ja ma loodan, et selline kokkulepe on mõlemale poolele kasulik. nagu te teate, juhatus, eh, parlamendi juhatus kiitis detsembri alguses sellise kokkuleppe heaks ning nüüd peab eh, Euroopa Sotsiaal- ja Majanduskomitee juhatus järgmisel nädalal ja regioonide komitee eh, juhatus siis ülejärgmisel nädalal selle kokkuleppe heaks kiitma see kokkulepe siis, nagu ma ütlesin, hõlmab nii poliitilisi kui ka halduslikke küsimusi. selles kokkuleppes on ette nähtud äh, suure hulga tõlkide ületoomine Euroopa Parlamenti, et siin saaks luua äh, uus, äh, uut uurimisüksust Euroopa Liidu saadik, parlament, Euroopa Parlamendi saadikute äh, uurimistalitust siis. samuti tahaksin juhtida teie tähelepanu liikmete hüvitamisreeglitele, mis pärast nõukogu otsust, mis la-, langetati kahekümne kolmandal septembril äh, meie komitee juhatus võttis vastu siis rakendusotsuse möödunud aasta novembri lõpul ning äh, uued eeskirjad äh, siis liikmetele, äh, liikmete kulude hüvitamiseks rakendusid siis esimesest jaanuarist kaks tuhat neliteist. see oleks minu poolt hetkel kõik, suur aitäh tähelepanu eest. aitäh. suur tänu raporti eest ning äh, nüüd saab sõna härra Kooljas kontrollikoja nimel. kas eh, teil on kommentaare? härra Kooljas, palun. Sorry. <laughs> Thank you, thank you very much for. aitäh kaks tuhat kaksteist oli Euroopa Kontrollikoja jaoks väga oluline aasta me lõpetasime oma kahe tuhande üheksanda, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta strateegia ning eh, tulemused siis, eh, mis sellel perioodil olid saavutatud, said selgeks ja millised on siis need peamised saavutused? kõigepealt Kontrollikojal õnnestus oluliselt eh, suurendada oma raportite hulka, samuti parandasime nende raportite kvaliteeti ning Äh, üha rohkem Euroopa Komisjon aktsepteeris neid, neid kontrollikoja soovitusi äh, ja samuti kasutasime oma ressursse paremini. Äh, nii õnnestus meil parandada oma töö tõhusust ning ma tooksin siin ka mõned näited, nelikümmend personaliliiget siis haldussektorist viisime üle auditeerimissektorisse ja me oleme saavutanud äh, suuri sääste, me oleme kolinud kõik oma teenused ühe katuse alla ning äh, see on oluliselt parandanud Kontrollikoja toimimist. nüüd, kui rääkida konkreetsemalt kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast, siis see oli aasta, kus Kontrollikoda kesk-, keskendus sellele, et Euroopa Liit saaks valmistuda äh, siis äh, nendeks suurteks rahastamisalasteks väljakutseteks, mis meie ees seisavad pärast aastat kaks tuhat kolmteist. me võtsime vastu kümme arvamust ja muud dokumenti äh, suurte õigusloomepakettide kohta, sealhulgas ka ühtse äh, põllumajanduspoliitika kohta teadusuuringute ja arendustegevuse raamprogrammi Horisont kaks tuhat kakskümmend kohta kaks tuhat kaksteist oli ka see aasta, kus äh, Kontrollikoja poolt koostatud eriraportite arv tõusis kahekümne viieni võrreldes varasema aja kaheksaga ja äh, kaheteistkümnega. lisaks äh, nendele konkreetsetele aastaaruannetele, mis puudutavad ameteid ja muid detsentraliseeritud asutusi, koostasime neid viiskümmend võrreldes kahekümne üheksa raportiga aastal kaks tuhat kaheksa. lisaks sellele oli kaks tuhat kaksteist aasta, kus teemad, äh, mida me arutasime, olid tõesti äärmiselt mitmekesised, tooksin mõned näited, tegelesime selliste teemadega nagu energiatõhususe projektid, meresadamate infrastruktuur, VKE-de toetus, hügieenialased äh, õigusaktid tapamajades, nüüd äh, Äh, milline on see auditeerimisalane töö, mida me seoses nende raportitega teeme ja mida me kajastame oma iga-aastases aruandes? meil on viissada kuuskümmend viis inimest, kes selles vallas tegutsevad nii Luksemburgis kui ka siin kohapeal. Äh, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal äh, viisime läbi kuus tuhat kaheksasada kuusteist auditeerimisretke ja paljud neist ka väljaspool Euroopa Liitu. enamik neid soovitusi, mida kontrollikoha on teinud, üheksakümmend kaheksa protsenti nendest soovitustest on komisjoni poolt leidnud heakskiitu ning kaheksakümmend protsenti nendest on ka ellu rakendatud, nii et, et see näitab meie tegevuse tulemusi räägiksin nüüd nende raportite ajastusest, siis me oleme siin ka olukorda oluliselt parandanud vaja, see aeg, mida raporti koostamiseks kulub, on vähenenud. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal oli see aeg kakskümmend kuud ja kakskümmend viis kuud oli see kahe tuhande kaheksandal aastal, aga äh, Kontrollikoda üritab olukorda veelgi parandada ja ratsionaliseerida seda viisi, kuidas me eriraporteid koostame, see on meie jaoks üks kõige olulisemaid äh, prioriteete järgmises strateegias kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat, kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat seitseteist ja mis puudutab nüüd kontrollikoja poolset vahendite kasutamist, siis keskenduksin siin kolmele konkreetsele valdkonnale. kõigepealt kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal me täitsime eelarve üheksakümne kuue protsendi ulatuses. teiseks, nagu ma juba varem ütlesin, oli tegemist aastaga, kus meie hoone sai valmis ja nüüd on siis äh, Äh, kõik meie talitused ühes hoones. ja, ja pärast seda, kui uus hoone valmis sai, me pidime ka Kontrollikoja andmekeskuse sellesse hoonesse kolima, see oli üsna keeruline asi, aga läks väga hästi. ning kolmandaks, meil õnnestus ellu rakendada enamik soovitusi, mida Kontrollikoja siseaudiitor tegi, sealhulgas Äh, oleme saanud positiivse hinnangu ka välisaudiitorilt, äh, see kõik näitab, et kontrollikoja äh, sisekontrollisüsteem on väga tugev. ja kui teil on küsimusi, siis olen valmis neile vastama, aitäh! Yeah, thank you very much, uh, Mr. suur aitäh, härra Kuljas, selle aruande eest ja nüüd annan sõna järgmisena Euroopa Kohtu esindajale peadirektor härra Okomits. aitäh. ma olen äh, peadirektor, kes tegeleb siis finants- ja personaliküsimustega. niisiis ka inimene, kes tegeleb eelarvega kõigepealt ma tahaksin tänada teid selle eest, et andsite mulle võimaluse siin sõna võtta ja kõnelda oma tegevusest kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ja samuti paluksin vabandada, et e, meie kohtu vastutav esindaja täna kohal ei saanud olla e, ja e, see on seda kahetsusväärsem, et ta on alati igal aastal siin kohal olnud varem Eh, sellepärast et meie Euroopa Kohtus eh, suhtume väga tõsiselt eh, eelarve kontrolli komisjoni töösse ja suhtume ka väga tõsiselt nendele soo-, nendesse soovitustesse, mis meile siis eelarve täitmise kinnitamise käigus antakse. meie kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta tegevusaruandes me oleme arvestanud nende soovitustega, mis meile siis kahe tuhande üheteistkümnendal aastal esitati niisiis, äh, kui rääkida nüüd läbipaistvuse alastest äh, üritustest, siis äh, tahaksin kõigepealt peatuda kahel peamisel asjal. kõigepealt vahendite kasutamine. Nende vahendite kasutamine, mis meile eelarvepädeva asutuse poolt on eraldatud ja teiseks tahaksin rääkida siis ka meie õigusalasest tegevusest nüüd, mis puudutab neid vahendeid, siis äh, ütleksin lühidalt, et äh, meie mureks on äh, kasutada neid vahendeid nii optimaalselt kui võimalikult ja ma pean siin silmas nii inimressursse kui ka rahalisi vahendeid. optimaalne kasutamine kvantitatiivselt, sellepärast et meie vahendite kasutamise, kasutamine on lähedal äh, üheksakümne üheksale protsendile ja äh, optimaalselt äh, tahame neid vahendeid kasutada ka kvalitatiivsel tasandil, sellepärast et meil on hea meel tõdeda, et Kontrollikoda oma iga-aastases aruandes kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ei ole meile selles vallas mitte midagi ette heitnud ja äh, on äh, tõestanud, et meie tegevus oli äh, reeglitega kooskõlas. nüüd nii palju siis vahendite kasutamisest ja teiseks tahaksin natuke ka meie õigusalasest tegevusest rääkida. tahaksin juhtida tähelepanu kahele iseloomulikule tunnusele. nimelt meil ei ole oma töökoormuse üle mitte mingisugust kontrolli. Äh, asjad lihtsalt äh, esitatakse kohtule ning kohtul ei ole võimalust neid kuidagi äh, filtreerida, valida ise, millega tegeleb ja otsustada, kas mõnedega tegeldakse või mitte. me peame tegelema kõigi asjadega, mis meile edendatakse, need on meile siis reeglitega ette kirjutatud ja meie töökoormus on pidevalt kasvanud viimase viie aasta jooksul on üle kahekümne protsendi meile jõudvate asjade arv kasvanud, nii et igal aastal kuskil keskmiselt viis protsenti on see tõus. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal jah, see koormus natukene vähenes, aga see oli väga lühiajaline ning kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal jällegi on väga tugevalt asjade arv kasvanud ja kasvanud isegi äh, rohkem kui kunagi varem. see kõik äh, tähendab seda, et äh, nende asjade läbivaatamine muutub pikemaks ja väga paljud küsimused, mis meile esitati, puudutavad just nimelt seda asjade läbivaatamise aega ning äh, väga oluline on, et te teaksite, et see on tõesti midagi, mis ka meile kohtus muret valmistab, me suhtume sellesse väga tõsiselt ning viimastel aastatel on äh, kohus kasutusele võtnud ka terve rea meetmeid selleks, et üritada äh, oma tootlikkust tõsta, oma töö tõhusust tõsta, selleks, et me selle üha kasvava töökoormusega toime tuleksime ja et see ei äh, viiks siis neid äh, asjade läbivaatamismenetlusi liiga pikaks. me oleme siis äh, selles vallas väga palju meetmeid kasutusele võtnud peatuksin kiiresti kolmele asjale, kõigepealt õigusalased või reguleerivad meetmed, Äh, mis on seotud meie põhikirjaga ja menetlusreeglitega, mis kõigis jurisdiktsioonides kehtivad. Äh, näiteks meil on äh, ka kohtukodade arv ning me oleme täiendavad kohtujuristi ametikohad loonud ja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal tuleb neid veel juurde, me oleme menetlusi lihtsustanud, me oleme loonud võimaluse üha rohkem äh, asju siis nii-öelda lahendada ilma kohtuistungita ning äh, oleme teinud ka ettepaneku selles osas, mis puudutab siis tribunali koosseisu Äh, äh, parlamendi õigusasjade komisjon on meie ettepanekule juba heakskiidu andnud, ka eelarvekomisjon, aga kahjuks äh, see ettepanek on praegu nõukogus blokeerunud, sellepärast et liikmesriikide delegatsioonid ei suuda saavutada kokkulepet nende uue, uute kohtunike arvu osas ja nende ametisse nimetamise tingimuste osas. nii et, et äh, oleks väga oluline, kui äh, Ehm, me selle küsimuse lahendaksime, sest siis suudaksime oma töö tõhusust tõsta. nüüd ehm, me oleme ehm, tahtnud pöörata ka rohkem tähelepanu just nendele töökohtadele, mis on konkreetselt kohtutegevusega, õigusmõistmise tegevusega seotud. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal me oleme näiteks kohtunike Äh, assistentide ametikohad muutnud juristide ametikohtadeks, mis võimaldab meil oluliselt siis äh, suurendada äh, siis kohtualase töö suutlikkust ja oleme siis ka loonud täiendavaid kohtujuristi ametikohti ning kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal me oleme loonud veel üheksa täiendavat referendi ametikohta Eh, mis siis eh, peaks kompenseerima seda, et meil see kaksteist kohtuniku ametikohta praegu on lahtine ja otsustamata. Eh, niisiis samuti me peame arvestama sellega, et eelarvepädev asutus on meil nõudnud ametikohtade arvu vähendamist üks protsent aastas iga järgneva viie aasta jooksul ja me e, oleme seda teinud, e, aga me oleme vähendanud neid töökohti siis e, sellistes valdkondades, mis ei takis, mis ei ole seotud siis otseselt meie põhitegevusega, õigusmõistmisega. nüüd tahaksin tuua veel ühe näite selle kohta, milliseid meetmeid me oleme kasutusele võtnud, et oma töövõimet parandada näiteks infotehnoloogia areng ja see suurem kasutamine meie õigusmõistmise alases tegevuses. me oleme kasutusele võtnud e-kuurija süsteemi, mis võimaldab siis elektrooniliselt vahetada siis osapooltel memosid ning ei ole vaja neid enam paberil edastada ning oleme üritanud siis ka paberandmekandjate kasutamist vähendada, eh, eh, siis võttes kasutusele elektroonilisi andmesüsteeme ka muudes valdkondades. niisiis, need oleksid mõned näited sellest, mida me oleme teinud ja lõpetuseks võib-olla peatuksin ka eh, sellele, et meile parlament on meid alati väga palju toetanud, õiguskomisjon, eelarvekomisjon, äh, meile on antud äh, alati need vahendid, mida me oleme palunud selleks, et oma äh, kohtutöö suutlikkust tõsta ja oma toimimistingimusi parandada ja tahaksin teid tänada sellise mõistmise eest ja ma loodan, et et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 Thank you very much, Mr Chair. suur tänu, härra esimees. minuga kaasas on äh, proua Marian Sanchez-Lopez, meie finantsosakonna juht ja meil on väga hea meel, et kutsusite meid täna siia, et me saaksime teile rääkida sellest, mida me oleme viimasel aastal teinud. mina töötan Euroopa äh, sõltumatu andmekaitseameti äh,, ametis, me oleme noorim Euroopa institutsioon, meid asutati kahe tuhande neljandal aastal ning äh, järgmisel nädalal tähistame oma kümnendat juubelit. nii et loodetavasti tähistate seda meiega koos meie teostame järelevalvet institutsioonide üle andmekaitse küsimustes, kui nad teie isikuandmeid käsitlevad, kui nad käsitlevad äh, nende isikute isikuandmeid, äh, kes institutsioonide poole pöörduvad ja me äh, anname nõu ka õigusloomelistele institutsioonidele uute poliitikate ja uute seaduste loomisel ja me eelmisel aastal võtsime vastu strateegia kahe tuhande kolmeteistkümnendaks, kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks selleks, et töökoormuse suurenemisega toime tulla. ja äh, selle strateegia tulemuse, tulemusi hindasime me ka kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta aastaaruandes ja järgmisel aastal esitame teile täpsemaid üksikasju. täna tahaksin oma sõnavõtus keskenduda sellele, mida me oleme teinud pärast teie soovitusi kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seoses. mis puudutab soovitust viis, siis kahe tuhande üheksandal aastal Kontrollikoda soovitas, et me parast-, parandaksime personalidokumentide järelevalve ja kontrollisüsteemi me viisime sisse oma kontrolli ja, ja seire äh, menetluse kahe tuhande kümnendal aastal ja kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta kontrollikoja raportis kontrollikoda kinnitas, et me oleme võtnud meetmeid selleks, et äh, riski äh, leevendada ning äh, mingisuguseid nõrku kohti meie menetlusel süsteemil pole. mis puudutab heakskiidumenetluse punkti kuus ja meie kulukohustusi, olukord on paranenud ja üheksakümmend kaks protsenti kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal äh, ja kaheksakümmend üheksa oli siis sama protsentnäitaja aasta enne. mis puudutab ähm, resolutsiooni punkte seitse ja kaheksa, siis meie eelarve täitmine maksekohustustega seoses või makseeraldistega seoses on samuti paranenud. seda tänu eelarve konsolideerimisele ning äh, uuele eelarve ülevaatamise tööriistale, mida me oleme kasutanud alates kahe tuhande üheteistkümnendast eelaastast. ja nüüd me oleme siis kaheksakümmend viis koma null kolm täitmismääralt jõudnud kaheksakümne üheksa koma kuuekümne üheksale protsendile kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks. mis puudutab resolutsiooni ettepaneku punkti kuus, siis äh, nagu ma mainisin, võtsime vastu oma strateegia kahe tuhande kolmeteistkümnendaks ja kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks eelmisel aastal, seal olid äh, kirjas meie äh, tegevused ja tulemuslikkuse põhinäitajad, mis peaksid aitama meil mõõta tõsta meie ressursside kasutamise tõhusust ja selles kontekstis tahaksin ma juhtida teie tähelepanu sellele, et äh, me võtsime arvesse Kontrollikoja, ombudsmani kogemusi, nõuandeid selleks, et paika panna oma tulemuslikkuse põhinäitajad ja ning nende raportitest nägite, kui palju on nendest kasu ja nende tulemuslikkuse põhinäitajate kohta esitame teile täpsemalt andmeid hiljem, aga ma võin öelda, et meie tulemuslikkuse põhinäitaja eelarve täitmise kohta oli üheksakümmend protsenti kahe tuhande äh, kolmeteistkümnendal aastal ja saavutasime üheksakümmend siis koma null koma viis protsenti ja oleksime saavutanud üheksakümmend kolm protsenti, kui ei oleks langetatud Euroopa Kohtus seda äh, eelmise aasta otsust ootamatult. ja siis veel lähtudes andmetest, mis komisjonile eelmisel aastal esitatakse, võime öelda, et oleme lõpuks ometi suutnud oma juhtumite haldussüsteemi sisse viia millega me tegime algust eelmisel aastal, meil läks mõnda aega selleks, et viimased üksikasjad, tagatised paika saada, andmekaitse turvameetmete, miinimumturvameetmete kohta, äh, te saate isegi aru, et meie jaoks need olid väga täpsed, kui, tähtsad, kui need äh, paika said, viidi kokkulepe lõpuni ning äh, nüüd on meie juhtumi haldussüsteem täies töökorras ning töötab täie hooga ja siis, mis puudutab äh, finantsaastat kaks tuhat kaksteist ja seda TASSi küsimust äh, heakskiidu andmust, siis Kontrollikojal ei olnud mingisuguseid märkusi oma auditeerimistöö käigus seoses meie aastaaruannete ja aasta tegevusaruande usaldusväärsusega. suur tänu teile! suur tänu teile, härra Toksi! ja viimasena saab sõna kontrollikoja direktor äh, härra Krisp, kes räägib meile sellest, mida kontrollikoda on äh, tuvastanud seoses teiste institutsioonidega. tere hommikust kõigile! ja ma soovitan teile kõigepealt äh, suurepärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat meile teile kõigile, meil on kaks ka direktorit kohal, para-, paraku mitte ühtegi kontrollikoja liiget ennast, vabandan selle eest, aga meie oleme omalt poolt valmis vastama kõikidele küsimustele. ja siin on jällegi äh, suurepärane ülevaade kõigist, vigade määr on praktiliselt olematu äh, ja eelmistel aastatel äh, oleme püüelnud rohelise, nii-öelda rohelise raporti poole, aga meie lähenemine sel aastal on natuke teistsugune kui tavaliselt, millele ma tahaksin tähelepanu juhtida. kõigepealt üks muutus on see, et me oleme ühtlustanud oma pol-, oma vigade äh,, hankevigade äh, käsitlemise määra ja äh, me oleme siis äh, käsitlenud seekord ainult väga väikest äh, näidete hulka, kuna riskimäär on väike metoodika äh, muutus ning tekkis äh, selline risk, et kui me oleksime leidnud ühe veaga tehingu, siis oleksime me pidanud äh, kvalifitseerima kogu selle peatüki ja uue lähenemise. me olime väga hoolikad oma lähenemises, suurendasime kolmekordselt oma tehingute määra, mida uurida saja viiekümnelt saja viiekümnele Äh, selleks, et endale rohkem manööverdamisruumi anda, et kui me saaksime, kui me leiaksime ühe äh, vea, siis me saaksime siiski teile äh, omapoolse kinnituse anda selles valdkonnas. nagu te teate, me tegeleme peamiselt palkade ja pensionite ka hoonetega, vahenditega, varustusega ja nii edasi auditi käigus me ei leidnud äh, mingisuguse, mingisuguseid hangetega seotud vigu, oli ainult teatavaid nõrku kohti, süsteemselt, süsteemseid nõrki kohti, see toob mind äh, sujuvalt teise muutuse juurde. me otsustasime institutsioonide kaupa läheneda asjadele, uurisime kahte institutsiooni, Euroopa Parlamenti ja Nõukogud, ning uurisime süsteeme selles kontekstis nagu eelmistel aastatelgi, tulemused on positiivsed, kontrollikoda võib järeldada, et haldus- ja muude kulude menetlused olid äh, regulaarsed ja õiguspärased, leidsime teatavaid puudujääke mõningates äh, hankeprotseduurides ka süsteemidega seoses ning äh, sotsiaaltoetuste haldusega seoses. suur tänu teile!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 esimees juba ütles, on, see on meie esimene kohtumine sel aastal, soovin seetõttu kõikidele kolleegidele, kõikidele institutsioonide esindajatele edukat ja õnnelikku uut aastat. mis puudutab meie päevakorrapunkti, institutsioonide eelarvete kinnitamist, sooviksin kõigepealt oma kolleegi Boguslav Sooniku nimel väljendada tänu selle töö eest, mida Euroopa Kontrollikoda on senimaani teinud, sest aasta kaks tuhat kaksteist see majanduse aasta ning selle majandusaasta tulemuste kontrollimine on meie raporti aluseks. mis puudutab minu konkreetset ülesannet Euroopa Kontrollikoja eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta raporti koostamist, eh, siis eh, oli selle aluseks kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve ning ühegi institutsiooni puhul ei tuvastatud probleeme. me saime oma küsimustele mõne päeva eest ka vastused, me oleme jõudnud need vastused läbi analüüsida ning kuigi osad vastused tekitasid uusi küsimusi, sooviksin siiski selleks, et meie arutelul oleks kindel struktuur, äh, piirduda kolme äh, põhilise punktiga, äh, mida me peaksime käsitlema Euroopa Kontrollikoja puhul. see puudutab veel lahendamata kohtuasjade arvu, ja küsimus on selles, kui palju on vaja veel eraldada vahendeid selleks, et töö, et kohtutöö oleks tõhus ja et me saaksime töötada vastavuses Euroopa kodanike huvidega, kui suur on see vajadus selleks, et kohus saaks võimalikult lühikese ajaga jõuda otsusteni seni lahendamata kohtuasjades. me teame, et kohtu koormus on juba kakskümmend aastat järjest ainult suurenenud. küsimus on nüüd selles et kuigi me teame, et kohtunik eh, antud hetkel eh, ametisse juurde lisada ei ole võimalik. Eh, me sooviksime siiski teada, mida oleks võimalik teha selleks, et jõuda tööga järje peale, see on kõige tähtsam küsimus, mis puudutab Euroopa Kohtu tööd. teine küsimus on seotud Äh, nende kuludega, mis on tingitud mitmekeelsuse põhimõtte ellurakendamisest. Äh, ma tooksin siin ka mõned numbrid Euroopa Kohtus äh, on ligi kaks tuhat töötajat ning ligi tuhat nendest olid no, hõivatud just nimelt tõlketegevusega see tähendab, et tohutu osa personalist on just seotud tõlkimisega, sellega on seotud tohutud kulutused. millised on, milline on kohtu nägemus sellest, kuidas oleks võimalik neid kulutusi vähendada? loomulikult ei tohi me rikkuda põhimõtet, et Äh, Euroopa Liit on mitmekeelne. Olav on samuti läbi viinud juurdluse Euroopa Kohtu teatud töötajate osas. kas Euroopa Kohus saaks selle kohta rohkem andmeid esitada, on minu küsimus. kuhu Olavi juurdlused on välja jõudnud, mis puudutab Euroopa Kontrollikoda, eh, siis siin on mul kaks küsimust. Eh, kõigepealt samuti mitmekeelsus, eh, mis on seotud tõlkekuludega nii hästi Euroopa Kohus kui ka Kontrollikoda on näidanud, et Euroopa Kohtu tõlgekulud lehekülje kohta on üheksakümmend kaheksa eurot, kontrollikojal kakssada nelikümmend. ma ei tahaks siinkohal teha viga, ma sooviksin teada, millest selline vahe on tingitud, millest on niisugune keskmise tõlkelehekülje hinna vahe tingitud. me peaksime teadma, millel äh, tõlkelehekülje keskmine hind põhineb ja millest see sõltub. võib-olla äh, on see vahe tingitud arvutusmeetodite erinevusest, kuid äh, see vahe on tõepoolest väga suur. mis puudutab Olafit, siis me saime vastuse, üks menetlus kontrolli üks menetlus on praegu pooleli. me sooviksime täpsemat informatsiooni siiski selle, selle menetluse käigu kohta. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal Euroopa Kontrollikoda teatas ise Olafile kuueteistkümnest võimalikust pettuse juhtumist. selleni viis Kontrollikoja siseaudit, niisiis kokku kuusteist võimalikku pettuse juhtumit, üheksa juhtumi puhul algatas Olav ka tõepoolest uurimise, kas me võiksime selle kohta täpsemat infot saada? kas me võiksime teada, millega need menetlused on lõppenud äh, ning kõige lõpuks sooviksin ma äh, öelda, et minu meelest oli kummaline, et Euroopa Kontrollikojal oli äh, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal kakskümmend neli koosolekut. seal oleksid pidanud olema esindatud kõik kontrollikojad kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, aga osalesid ainult seitseteist kontrollikoda Euroopa riikides, see tähendab, et osalemisprotsent oli väga madal. Euroopa Kontrollikoja sisekorra eeskirjade järgi aga on otsuste tegemiseks vaja suuremat osaluse määra millega Kontrollikoda põhjendab niisugust madalat osalemist oma kohtumistel? kõik liikmesriikide kontrollikojad peaksid olema ju esindatud koosolekutel see oli minu poolt kõik. ma hea meelega olen valmis vastama kõikidele täiendavatele küsimustele. suur tänu kolleeg Tamara Štoitšile, sooviksin nüüd eh, teada, kes soovib veel küsimusi, kolleeg, kellel on veel küsimusi? Eh, proua Kesner, palun. suur tänu, mul on kahju, et ma siin äh, Äh, nii lühidalt saan kohal olla, sest et äh, Rahvapartei teemad on arutusel ka teises komisjonis, niisiis ma ei saa kaua siin olla äh, ning minu kaastöötaja lihtsalt kirjutab üles, mida siin arutatakse. soovisin kõigepealt tänada Euroopa Kohtu esindajat. siin me esitasime teile väga palju küsimusi, sest asjade arutamine kestab väga pikalt, siin on vaja parandusi ja ning Rumeenia, Bulgaaria, Moldaavia, Ukraina ja Horvaatia on esitanud mitmeid asju, kuid nüüd liikmesriigid samuti kaebavad juba väga intensiivselt menetlusaegade üle ning me sooviksime tea-, teada, mida selles osas parandamiseks ette võetakse ja Euroopa kohtus on ainuüksi Saksamaa kohta viis tuhat kuussada asja e, arutusel ning sellest viie tuhande kuuesajast e, viis tuhat ükssada ei vajavad samm, vajavad kiiret lahendamist ning Ähm, kohtu tegevus on seotud tohutu materjali läbitöötamisega äh, ning äh, äh, tuleb ka otsustada, millised asjad tulevad arutusele, millised mitte. Ähm, lahenduseni on jõudnud tuhat nelisada eh, juhtumit, eh, siin on kindlasti võimalik teha rohkem. Eh, kui me vaatame, kui sageli leiavad kohtuistungid aset, siis aastas on hulk nädalaid, kus midagi, kus ühtegi istungit ei ole. minu esimene küsimus on seetõttu, miks on nii palju valgeid nädalaid, arvestades, et nii palju asju on veel lahendamata? Euroopa Liidu jaoks on kohtutegevus väga äh, tähtis äh, ilma äh, kohtu objektiivse ja tõhusa tegevuseta tekivad meil probleemid, seetõttu meil on vaja siin kiiresti tegutseda. miks on nii palju valgeid nädalaid, on minu küsimus. ning teine küsimus kui kaua äh, kestab ühe asja arutamine sellest äh, hetkest, kuni see esitatakse ja kuni langetatakse otsus? Äh, kui kaua võtab aega asja arutamine kokkuvõttes, oleks tore, kui me saaksime selle kohta täpseid andmeid Te viitasite sageli ka sellele, et kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal äh, viisite läbi reformi, äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal te kindlasti saate juba täpsemalt selle kohta ka äh, rääkida, kui palju, kuidas, kas te saavutasite edu, kuidas on võimalik edasi liikuda, oleks tore, kui me saaksime siit lahkuda teadmisega, et asjade arutamine hakkab toimuma kiiremini, et et äh, Euroopa õigusalane tegevus muutub tõhusamaks. suur tänu, et kuulasite mind ära. aitäh proua Kristelile, järgmisena Jens Kaier, palun. suur tänu. minul on mitte nii palju küsimus kohalviibijatele, äh, institutsioonide esindajatele, vaid pigem üleskutse meile endile see on seotud ka nende küsimustega, mis institutsioonidele on saadetud. minu arvates on väga hea komme meil siin komisjonis, et raportöör võtab arvesse kolleegide küsimusi ja edastab nad institutsioonidele põhimõtteliselt muutmata. kui ma aga loen et kolleegid on regioonide komiteelt ja sotsiaal- ja majanduskomiteelt küsinud, millised oleksid milline oleks kokkuhoid, kui need institutsioonid laiali saadetakse, siis minu arvates ei ole see hea tava ning see on ilmselge mõttetus esitada institutsioonidele taolised küsimused, see ei ole ka kuidagi seotud eelarve kinnitamisega, eh, niisiis eh, tuleks sellele piir panna, igaühel võib muidugi olla oma arvamus selle kohta, eh, et mõni institutsioon tuleks võib-olla laiali saata ning igaühel on õigus ka seda arvamust väljendada, kus iganes, kuid me tegeleme siin siiski tõsiste poliitiliste protsessidega, me arutame siin eelarve täitmist äh, ning me arutame seda, kuidas kasutatakse Euroopa äh, rahasid äh, ning kui me hakkame siinkohal väljendama oma seisukohta selle kohta, kas mõni institutsioon on mõttekas või mitte, siis ei ole see selleks õige koht ametnikud, kes nendes institutsioonides töötavad, ei saa ka sellistele küsimustele vastata. mida peavad need institutsioonid vastama? Nende olemasolu on ette nähtud aluslepingutega. ning me peaksime kokku leppima selles, et vähemalt taolised küsimused, mis ilmselgelt ei ole seotud eelarve täitmise heakskiitmisega, neid me lihtsalt edasi ei saadaks ning teine punkt, see on seotud Euroopa Kontrollikojaga. me ei ole siiani äh, tõsiselt tegelenud, see ei ole ka otseselt meie ülesanne olnud, äh, meil on siin küll formaalne pädevus ning eh, meie tähelepanu on ka juhitud sellele, et um, ja töötajate tegevusest sõltub eh, institutsiooni tegevuse tulemuslikkus eh, ning siin on algatatud uurimisi. tegemist on eh, olukorraga, millega tegelevad personaliküsimustega, tegelevad eh, osakonnad, kuid minu küsimus on suunatud sellele, kas oleks võimalik eh, sisse viia tõhusamad protseduurid selleks, et teatud ametikohtadelt vabastamine toimuks sujuvamalt. ning äh, teine küsimus ei ole sellega otseselt seotud, kuid äh, küsimus on selles, mis saab Euroopa äh, kontrollikoja personalist edasi kui kontrollikoja töötaja näiteks reisil Portugali Äh, nii-öelda sotsiaalse tegevuse raames äh, äh, kasutab ülemääraseid vahendeid, mis võib-olla on seotud tema tööga, aga mida, mis juhtub näiteks siis, kui ta oma reisil hukkub, mil-, mida siis ette võetakse? kas on veel sõnasoove, küsib esimees. kui ei ole, siis ma näen, et mitmetele institutsioonidele on siin küsimusi esitatud, kes soovib vastamisega alustada, võib-olla Kontrollikoda? okei okay., a few questions for us, let me please paar küsimust esitati meile kõigepealt tõlkekulud, kirjaliku tõlkekulud, me uurime seda asja, asjakohane küsimus, asjakohane märkus. lühidalt võin vastata nii palju, et me lähtume kõikidest kuludest, sealhulgas on siis lehekülje tõlkekulud ja sealhulgas seal sees olid, olid ka tegelikult tõlkijatele eraldatud hoonekulud ja, ja sellest tulenevad teatavad erinevused. varem me maksime rendikulusid, üürikulusid, aga nüüd on meil omaenda hoone, aga me uurime, milles siis need erinevused on. mis puudutab Olafit, siis meil on üks lahtine Olafi juhtum aga paraku äh, me ei tohi selle kohta mitte sõnakestki öelda. Äh, me, Olav käis meid vaatamas mõnda aega tagasi, aga me ei tea, mis edasi saab, see on ainus, mida ma öelda võin. Need küsimused, mille meie oleme tuvastanud oma auditi käigus ja mille me edastame Olafile, kui me viime läbi auditi Äh, ja kahtlustame pettust, siis me peatame auditi, informeerime Olafit, Olaf otsustab, äh, kas juhtumit käsitlemist alustada või mitte. Äh, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal pöördusime Olafi poole kaheksal juhtumi puhul. Olaf avastas juhtum, avas juhtumi käsitluse kuue juhtumi puhul neist tegemist oli juhtumitega, mis olid seotud projektidega, mille kohta viidi läbi auditid kogu Euroopa Liidus ja nüüd siis äh, äh, liikmed, kontrollikoja liikmed ning nende osalemine ko äh, koosolekutel, enne kui ma sellele küsimusele vastan, siis ma tuletaksin teile meelde seda, et meil on oma ko ko koja kohtumised ja ja nii-öelda kambrikohtumised ja, ja seal viimaste käigus võetakse su vastu suurem osa raporteid. seal on väga pikad arutelud ja tegelikult näitajad ei olegi nii kehvad, sellepärast et kontrollikoja liikmed on peamiselt äh, audiitorid, nad äh, käivad äh, lähetustes, käivad ka siin teie komisjonis ning ühe või kahe liikme puudumine kahekümne kaheksast igal koosolekul on täiesti tavaline ja normaalne. mis puudutab menetlusi, edutamist ja nii edasi, meie menetlused on üsnagi ühtlustatud teiste institutsioonidega. meil on oma, lähtume personali eeskirjadest äh, ja me, ja personali eeskirja rakenduseeskirjad on üsna ühesugused kõikide jaoks äh, ja kui meie personal ei tööta nagu kord ja kohus, siis me lähtume nendest eeskirjadest ja mis puudutab äh, personaliliikme surma, siis ma osalesin peaaegu isegi sellel üritusel. Äh, mina käisin kolm aastat tagasi ka personali korraldatud üritusel, äh, kus me käisime Tšehhi Vabariigis jalgpalli mängimas, tegemist oli personali korraldatud üritusega ka seekord sellel ei ole tegelikult Kontrollikoja kui ametiga midagi äh, pistmist, väga äh, kurb juhtumine, politsei viis läbi uurimuse, aga mingisuguseid eksimusi, vigasid Kontrollikoja poolt äh, ei tuvastatud, nii et see oli tõesti kurb juhtum, aga, aga aga mis teha? suur tänu, ma arvan, et vastasite kõigile küsimustele ja esitati küsimusi ka Euroopa Kohtule, kui ma ei eksi. ja nüüd annaksingi sõna Euroopa Kohtu esindajale, palun. suur tänu. jah, vastan nendele küsimustele, mis olid suunatud meile. kõigepealt äh, protseduuri kestus ning äh, juhtumite arv Need kaks küsimust on omavahel seotud. kõigepealt kogu info selle kohta on meie aastaaruandes, tegevusaruandes kirjas, oleme saatnud selle teie komisjonile komis- ja kohus kui äh, institutsioon avaldab ka oma arutel, oma aastaaruande loomulikult Äh, menetluste kestuse märgatav venimine, eh, see ei ole päris nii, et see nii oleks. Äh, tegemist on siis äh, juhtumitega, mis saavad alguse liikmesriigi tasandil ja liikmesriikides pöördutakse Euroopa Kohtu poole. kogu see protsess on aega nõuda. menetluse keskmine kestus kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal oli viisteist koma seitse kuud, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal kuusteist koma neli kuud, kahe tuhande üheksandal seitseteist koma üks kuud, kahe tuhande seitsmendal üheksateist koma kolm kuud, ja tegelikult, kui me lähme ajas veel rohkem tagasi, menetluse kestus venis veel pikemaks, nii et tegelikult võib öelda, et ähm, kohtueelse protseduuri, kohtueelse menetlusi, menetluse kestus on pidevalt vähenenud. ja kahe tuhande üheteistkümnendal aastal äh, kakskümmend koma üks kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ähm, üheksateist kuud kogu protseduuri jaoks ja võib öelda, et äh, tegelikult menetluste kestus on vähenemas. me peaksime pigem sellele keskenduma, kui keskenduma sellele, et see on liiga pikk aeg. Euroopa Kohus peab samuti mitmekeelses keskkonnas oma tööd tegema ja see mitmekeelsus äh, menetlust ka viivitab sageli ja meil on vaja tõlkeid äh, ja selleks kulub ka aega mõningaid kuid. tõsi on see, et äh, mis kohust puudutab, see kohtu tööd puudutab, siis äh, kohtu otsene töö ja kohtumenetluse aeg, äh, kohtumenetluse aeg on tõenäoliselt liiga pikk, ja väga palju meetmeid on juba võetud, kohus on võtnud, tribunal on võtnud selleks, et menetlust Äh, lühemaks muuta, tõhusust parandada. aga üks meede oli väga oluline, kohtunike arvu suurendamine. see aitab tööjõudu muuta, muuta tõhusamaks ja see otsus võeti vastu. parlamendi vastav komisjon võttis selle vastu, aga see on jäänud nõukogusse toppama ja äh, loodame siis, et äh, me saame jätkata oma meetmete võtmist ka omalt poolt selleks, et meie sooritustõhusust parandada. rääkisime siin varem juba kirjaliku ja suulise tõlke koormast. meil on umbes äh, kaheksakümmend suulist tõlki, üsna piiratud arv tõlke ja arvesse on võetud seda, et äh, meie menetluseeskirjad nõuavad tõlget äh, ja meil on ka oma tõlkeid puudutavad eeskirjad ja see sellest tingituna on meil piiratud arv tõlke ja mitmekeelsusega seotud tuhandetest inimestest siis kaheksakümmend protsenti suulisele tõlkele, aga rohkem kui üheksasada neist tegelevad kirjaliku tõlkega. jah, nii et loomulikult nende osakaal on suur ja tuleb mõista, miks neid vaja on. kogu kohtupraktika tõlgitakse kõikidesse keeltesse, kõikidesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse Euroopa Kohus on tõenäoliselt ainus institutsioon, mis äh, rakendab integreeritud mitmekeelsuse põhimõtet, sellepärast et äh, meie Euroopa Kohtu kohtupraktika on üks õiguse allikas, nii nagu aluslepingud, nagu määrused, direktiivid ja kuna esmast ja teist õigust tuleb tõlkida kõikidesse keeltesse, tuleb ka meie kohtupraktika dokumendid tõlkida kõikidesse keeltesse ja seda samal moel. nii et kõik otsused, kõik järeldused, mis avaldatakse, tõlgitakse kõikidesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse ja ja sellega tegelevad siis meie jurist-lingvistid, mis väga selgelt ka põhjendab seda, miks nii palju inimesi tõlkega tegelevad. ja see koorem, mis on seotud meie mitmekeelsusega, ei ole võrreldav liikmesriikide kohtupiirkonna piirkondade olukorraga. sellist vajadust liikmesriikides ei ole, ma ei hakkaks siin üks, üksikasjadesse lahkuma, kuid äh, ma arvan, et igasugused võrdlused siin on täiesti asjakohatud. mis puudutab Olafit, siis jah, üks juhtum on meil käimas praegu ja me peame siin nagu kontrollikoja liigegi ütlema, et meie paraku ei saa öelda seda, kuhu Olafi selle küsimusega on jõutud, meil puudub pädevus selleks. ja mis puudutab tõlkekulusid, ehkki sellist küsimust meile ei esitatud, võin öelda teile, et et vaadates teiste institutsioonide küsimustikke, vaadates tundus meilegi imekspandav, et meie näitajad olid suhteliselt madalad võrreldes teiste institutsioonidega ja võib öelda, et meie omalt poolt oleme äh, võtnud arvesse ainult otsekulusid ehk siis ainult personalikulusid ja kui me kaudsed kulud ka siia sisse toome, siis äh, need arvutused on meil ka olemas, äh, siis äh, lehekülje hinnaks on kohe sada kolmkümmend kuus eurot ja need, see kulunäitaja on üsnagi teiste institutsioonide kulunäitajate sarnane Äh, kõik tõlketeenistused loomulikult ei tööta täpselt ühtemoodi ja Euroopa Kohtu tõlketeenistus, nagu ma ütlesin, on äh, tõlketeenistus, kus on äh, juristlingvistid ja oma pisut eripärased töömeetodid on meie tõlketeenistuses. aga ma ei hakkaks siin seda siis, neid üksikasju enam põhjalikumalt lahkama ja ütleksin, et teiste institutsioonidega tasuks siiski võrrelda lehekülje hinda sada kolmkümmend kuus eurot. kallid kolleegid, sellega oleme jõudnud arutelu lõpuni. nüüd on vaid üks institutsioon äh, arvamusel, et kas on veel kellelgi midagi öelda, tundub, et ei, äh, siis annan sõna kaasraportöörile Tamas Tõšile ning ka tema ei soovi sõna, äh, nüüd saame lõpetada arutelu äh, ja ma soovin tänada kõiki, kes meie tänases arutelus osalesid, kes äh, osalesid ka eelnevas töös, niisiis veel kord palju tänu kõikidele. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. me rääkisime juba koosoleku alguses algatusraportist, mis on tulnud rahandus- ja majanduskomisjonis ning mille me lisasime päevakorda. me saime selle teksti täna hommikul ning arvamuste vahetus selle teksti üle lähtub muidugi tähtajast. me peame järgmisel nädalal eh, kolma, me peame arvestama tähtaega järgmise nädala kolmapäeval, tekst on teie käes, see tekst kajastab muuhulgas eh, Kreeka kontrollikoja presidendi seisukohta eh, ning siin on võetud arvesse ka parlamentidevahelise kohtumise tulemusi kohtumise tulemusi liikmesriikide parlamentidega eh, ning eh, nüüd ma sooviksin teil küsida, eh, kas keegi soovib sõna võtta? kolleeg Kaier. kolleeg Kaier, palun. aitäh. ma sooviksin kasutada siin võimalust selle arvamuse eh, projekti osas eh, ei saa ma kahjuks küll midagi väga põhjalikku öelda, eh, kuid punktid üks kuni viis väljendavad minu arvates raportööri härra Toireri isiklikke arvamusi, kuid mitte komisjoni ülesandeid otseselt äh, ning äh, siinkohal ähm, on mul ka teis, teistsugune arvamus. Äh, ma ei arva, et liikmesriigid oleksid süüdi selles, et nad on jõudnud niisugustesse võlgadesse, nagu neil parasjagu on. ma arvan pigem, et see on seotud pankade tegevusega ning äh, minu esimene mõte seda teksti lugedes oli see, et minu fraktsioon tahaks kindlasti punktid üks kuni viis siit üldse välja jätta. Äh, see on selge, et igalühel võib olla muidugi oma arvamus äh, ning minu ettepanek oleks saadik Toilerile teha selles tekstis siiski parandusi ning äh, ma leian, et siin on ka sisulisi äh, probleeme, millega majanduskomisjon äh, soovib tegeleda. see on minu esialgne täiesti impulsiivne arvamus suur tänu, ma tulen selle juurde pärastpoole veel tagasi loomulikult on meil vaja arvamusi vahetada. järgmine kolleeg, palun. Äh, parlamendil minu arvates Troika kohta ei ole võimalik väga palju arvamust avaldada, sest Troika tegeleb asjade kontrollimisega, päästepakettide väljatöötamisega, oma töö korraldamisega ning Euroopa Parlamendi tegevus äh, siinkohal ründab ka Euroopa Keskpanga sõltumatust. minu arvates on see tekst, mida soovitakse kasutada lihtsalt valimiskampaania huvides äh, ning seetõttu tuleb mul öelda, et äh, kogu kogu see arvamus tervikuna on täiesti ülearune. kui parlament soovib siinkohal midagi äh, teha, siis me loomulikult osaleme selles, kuid põhimõtteliselt äh, see, mida me peaksime tegema, äh, on küsimus mõelda sellele, miks liikmesriigid ei kasuta ära neid vahendeid, mida neile fondide kaudu võimaldatakse ning põhimõtteliselt kuna me tõstsime kaasfinantseerimise määra, on ärakasutamine siiski paranenud, kuid sellegipoolest on siin tegemist tõsise probleemiga. tegemist on struktuuriliste küsimustega ning Kreeka on juba kolmkümmend aastat Euroopa Liidu liige olnud. miks komisjon on lubanud riigi majandusel niimoodi käest minna, see on põhimõtteline küsimus ning selle küsimuse võib seada hoopis teisiti kogu Troika raport ei kuulu üldse mitte meie pädevusse. see ei kuulu parlamendi pädevusse ning need punktid, mis siin on sõnastatud, näiteks ka Euroopa Valuutafondi moodustamise mõte, see eeldab äh, samuti äh, tõsist äh, järelemõtlemist, siin ei ole tegemist lihtsalt iludusvõistlusega, meil on tegemist tõsiste küsimustega. no siin puudub tõsidus. mul on kahju lihtsalt sellest, et niivõrd oluline küsimus saadab riikidele sõnumi, et neil ei olegi vaja enam pingutada või näiteks, et kõik seni tehtu on täiesti vale, seda me ei soovi näidata. siin on tegemist poliitilise probleemiga ning seetõttu ma sooviksin hoiatada. me peame oma tegevust küll tõ-, nendes riikides tõhustama, kus esineb palju probleeme ning me peame tunnustama kriisiriikide tegevust ning äh, samas, äh, kui me vaatame, kes on äh, Kreeka kriisis süüdi, kui me selle üle tõsiselt arutame, siis me näeme, et selles on ka meil oma osa, miks me niisuguse teksti üldse koostame, koostame niisuguse arvamuse, eh, kus me tegeleme tõepoolest eh, oma eh, küsimustega, tõsise tööga, mitte poliitilise kampaaniaga ning me peaksime piirduma oma töös tõepoolest oma pädevustega ning sellisel juhul oleks see arvamus ka hoopis teistsugune aga kui meil on vaja muidugi valimiskampaania jaoks dokumente, siis nende koostamises ma hea meelega osas lähen. aitäh, parlamendi pädevuste osas tekib äh, vahel äh, küsimus, et me äh, tegeleme lihtsalt teiste töö parandamisega vahetevahel. küsimus Troika tegevuse kohta on äärmiselt poliitiline, juba Kreeka eesistujana on, peab siin oma seisukohta avaldama põhimõtteliselt on siin vaja liikmesriikidega arvestada liikmesriike, liikmesriikidel, kes kasutavad stabiilsusfondi, kes olid selleks valmis, nad olid ka no, seotud Troikaga. siit tekib loomulikult küsimus, kas parlamendil võib olla selle kohta oma arvamus äh, parlament on valitud organ ning seega võib parlamendil olla oma arvamus. meie taotlesime kuulamist Kreeka küsimuses oma komisjonis. see kuulamine jäi parlamendi presidendi sekkumise tõttu ära, see lükati edasi. sellest oli väga kahju me äh, oleksime tahtnud tegeleda rakkerühma küsimustega, arutada Kreeka küsimusi, teiste kriisi- ja reformiriikide küsimusi. küsimus on selles, millega me tegeleme, kuidas me kasutame Euroopa Liidu vahendeid. ma tunnistan, ma soovin ka rõhutada, et see arvamus on siin tõepoolest koostatud kiirustades Äh, siin on vaja täiendavat tööd. Äh, kahjuks ei jõudnud majanduskomisjon enne jõule äh, selle dokumendiga tegeleda ning ma siiski sooviksin kolleeg Kaier rõhutada seda, et punktid üks ja ka punkt viis iseenesest väljendavad äh, parlamentidevahelise konverentsi sisu ning äh, siin kajastub ka, kajastuvad ka kontrollikoja järeldused. tegemist on väga tegemist oli väga põneva aruteluga kontrollimehhanismide üle, selle üle, mida tehakse liikmesriikide tasandil selleks, et takistada riigi, riikides võlakriiside puhkemist ning minu arvates oleks tähtis, et me oma komisjonis samuti selle teemaga tegeleksime. Kreeka kus võlasuhe on juba sada viiskümmend protsenti loomulikult kes siis muu on süüdi kui liikmesriik ise, Euroopa Liit väljaspoolt ei ole ju seda kriisi põhjustanud Kre Kreeka riigis. Need otsused, mis võlani viisid, olid Kreeka kui suveräänse riigi otsused. me ei saa sellest mööda vaadata ning meie väljaspoolt ei saanud ka võlakriisi takistada. küsimus on selles, et tulevikuväljavaated on tõepoolest väga põnevad, me peame mõtlema sellele, kuidas me saame edaspidi vältida niisuguste kriiside tekkimist. seetõttu on eelarve kontroll äärmiselt tähtis küsimus, see on just täpselt meie teema ning kogu arutelu juures Euroopa Parlamendis Euroopa poolaasta üle peame me äh, pöörama tähelepanu just äh, nendele organitele, kes tegelevad vahendite väljaandmisega. Äh, me peame vaatama, millised on meie majanduse elavdamise kavad, millised on need programmid ja just siin on eelarve kontroll see, kes peab ütlema, kas on vaja vahendeid eraldada just täpselt sinna, kas on võimalik vahendeid kasutada tõhusamalt ning küsimus on selles, miks meid ei kaasata Euroopa semestrisse piisaval määral ning äh, just sellele punktile me peaksime keskenduma, sest et meil on see oskusteave. Need oleme ju meie, äh, kes äh, peaksid tegelema eelarve kontrolli küsimustega ning edaspidi Euroopa Parlamendi järgmise ametiaja jooksul äh, tuleks sellega tõsiselt tegeleda. Ähm, siin tuleks äh, keskenduda just nendele punktidele ning esitada vastavad muudatusettepanekud. Äh, ma sooviksin esitada ka arutelule sellise teksti, mis mille võiks esitada edasi ka raha, majanduskomisjonile arutamiseks ning ma tunnistan, et ma koostasin selle teksti just meelega selliselt, et siin oleks võimalik algatada arutelu. Sõõren, palun. Eh, suur tänu. tegelikult ei olnud mul plaaniski siin arutelus osaleda aga see, mida ütleb esimees ja see, mis on punktis üks, minu meelest lihtsalt ei, ei saa olla õige. loomulikult võib teha mingisuguse avalduse, lähtudes Kreekast, siis oleks asjad õigemad, aga, aga me lähtume ju kõikidest ju nendest riikidest, mida võlakriis tabas ja kui me lähkume sellisest riigist nagu Iirimaa ja kui me lähkume sellisest riigist nagu Hispaania, siis äh, fakt on see, et nemad pidasid kõikidest Euroopa Liidu eeskirjadest kinni neil ei, ning neil ei olnud suurt eelarve puudujääki. alles siis, kui nad pidid oma pankasid päästma hakkama, tekkis see suur eelarve puudujääk ja see pankade päästmine suruti läbi Euroopa Liidu poolt suures osas, sellepärast et kardeti, et Iirimaa panganduskriis äh, levib ülejäänud Euroopa Liidu liikmesriikidesse. nii et see, mis siin kirjas on, esimeses punktis on lihtsalt vale üldiselt üldise märkusena me võime kirjutada raporti Kreekast ja siis sellisel juhul see võib-olla ei oleks vale, aga kui me räägime Hispaaniast, kui me räägime Iirimaast, siis on see vale. siis äh, on hoopis olulisem see, et me peaksime pangad kontrolli alla saama, mitte eelarved niivõrd. suur tänu, järgmisena kolleeg Šatsimarkakis. Äh. Äh, ma nõustun osaga sellest tekstist, eh, kuid ja äh, sellega, mida eelkõneleja ütles, eh, kuid äh, osasid riike tabas see kriis peaaegu nagu looduskatastroof, nad ei suutnud midagi teha. ka Kreeka juhtumi puhul ei ole asi lihtsalt selline, lihtsalt nii, et kreeklased ise on kõiges süüdi me peame vaatama, kuidas Kreeka kodanike äh, pangad lausa sundisid laenusid võtma selleks kasutati kõiki vahendeid, reklaamiti uue auto, uue televiisori ostmist, kodanikele avaldati survet, pakuti väga madalaid intresse, seda teeb Euroopa Keskpank ning Euro Euroopa lõunaossa paisati väga odavat raha. see oli Põhja-Euroopa tugev surve Lõuna-Euroopale, see tabas eelkõige just Kreekat ning seega me ei saa Kreekat otseselt süüdistada kui me äh, tegeleme aga eelarve kontrolli küsimustega, äh, siis ma arvan, et me peaksime valima siduse lähenemise. Äh, me ei saa teha nii, et eelarved ja eelarvete ülejäägid, mis liikmesriikides tekivad, äh, kõik lihtsalt lähevad säästu, säästmiseks. Saksamaa valitsus äh, vastas juulikuus kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal saadik Bossi äh, küsimusele, sellest polegi nii palju aega ja see oli veel enne valimisi ning sellele küsimusele vastas Schäuble, finantsminister, nii, et Saksamaa Liitvabariigi valitsus äh, Äh, säästab ka netokasumeid just, äh, just nimelt tänu sellele, äh, et intressid Lõuna-Euroopas olid nii madalad, sada nelikümmend miljardit eurot. see on tohutu kasum, see on see summa, mis on kasutatud riikide päästmiseks, on sada viiskümmend miljonit eurot. see tähendab seda, et Saksamaa kasum on sada nelikümmend miljardit. kas see raha on puhtalt sakslaste kasum? kas selline kasum oleks tekkinud sellisel juhul, kui kriisi Euroopa Liidus ei oleks olnud, kui Itaalia, Hispaania, Kreeka turgudele ei oleks antud niisuguseid negatiivseid hinnanguid nende riikide majandusele, sellisel juhul ei oleks see raha iialgi liikunud Saksamaale. siin on tegemist aga ka Euroopa kasumiga. seetõttu on minu arvates selle küsimuse arutamisel, punkt ühe arutamisel äh, väga keeruline äh, just äh, nimelt see aspekt. kolleeg Kaier Steinmeier lendab Ateenasse just nimelt selleks, et nendest asjadest rääkida. kuidas on võimalik niisugust superkasumit, mida osad riigid on kriisis saanud, kasutada üksipäini seda jaotamata teiste vahel? seetõttu mina arvan, et armas Mihhail, siin kindlasti tuleb esitada muudatusettepanekuid, sellepärast et me peame nägema asja tervikuna, tervikliku äh, vastutusena, sest äh, siin on saadud kasumit, äh, on kannatatud kahjumit ning kui me ütleme, et troika is a technical body, siis tegelikult troika ei ole tegutsenud tehnokraatlikult, vaid paljudel juhtudel just Eh, nimelt lähtudes ideoloogiast, lähtudes poliitikast. Eh, me kannatame valede poliitiliste otsuste tagajärgede käes. Eh, näiteks memorandum Kreeka kohta ei olnud õige, IMF tegutses valesti, aga me jätkame samas vaimus toetudes oma ideoloogiale, just sellega tuleks tegeleda ning technical body tuleb siit välja jätta. mul on hea meel selle üle, et siin tunnustatakse seda, et Äh, seaduslik legitimatsioon oli nõrk, see ei olnud nõrk, see oli täiesti null. Äh, troika ei tulnud kunagi kuulamistele mitte ühtegi korda. meie parlamendina ei kasutanud seda võimalust, äh, et kontrollida troikat. Otsmar Karas kohtub just sel nädalal Ateenas, kuid see kohtumine öeldi ära see erikomitee, mis EKOn praegu moodustas selleks, et valgustada Troika tegevust, see, seda tehti natuke liiga hilja. me näeme, et demokraatlik legitimatsioon on null, seega minu ettepanek punkti üksteise üksteist osas on see, et meil on vaja Euroopa Valuutafondi, see on praktiline asja sisu ning sellele tulekski keskenduda, aitäh! jah, aitäh, ähm, mul on muidugi hea meel, kui minu, äh, kui keegi mind äh, ka sünnipäeva puhul õnnitleb, äh, kuid ma sooviksin ja, siin tõepoolest jätkata nüüd selle aruteluga, Jens, palun. sa algatad siin poliitilise arutelu ning veeretad vastutuse siis minu peale. siin on tegelikult küsimus majanduskomisjoni teemadega ning sisuliselt Sõõren ütles juba kõik ära, mis siin öelda on. minu suhtumine on täpselt samasugune. Jorgo, tere tulemast sotsiaaldemokraatidele, minu fraktsioon oleks väga rõõmus kuulda sinu seisukohti. ma leian, et siin on poliitiline üksmeel väga tähtis, kuid oluline on muidugi äh, Äh, see, et äh, Troikaga tegelemine on äärmiselt poliitiline küsimus. Äh, Euroopa Parlament ei tohi siin alla anda, me oleme poliitiline organ ning me peame ise otsustama selle üle, kas me tegeleme Troikaga või mitte ning me saame seda teha täiskogul ning siin meil on tegemist äh, Michali tekstiga, kus me võiksime tegeleda äh, nende küsimustega, äh, kuid samas me oleme kritiseerinud teisi komisjone selle eest, et nad tegelevad poliitiliste küsimustega, äh, jättes kõrvale sisulised küsimused, mis on selle koja pädevuses kuid siiski me võiksime seda teha, igal saadikul võib olla oma poliitiline arvamus Eh, kuid eh, minu soovitus oleks kaaluda veel kord seda, eh, mis, milline on meie sissejuhatus sellesse teemasse, millised on meie poliitilised ettepanekud eelarve kontrolli, eelarve riskidega tegeleva komisjonina me asume siin poliitiliste küsimuste kallale paljud eh, osad meie tegevuses eh, siin me tegeleme asjadega, mis ei ole meie sisulise tööga otseselt seotud, seetõttu osad punktid ma siit jätaksin välja. Eh, need punktid, Mihhail, millele sa viitasid seoses konverentsiga, mm, mina ütleksin siinkohal hoopis, et jah, me võtame arvesse seda, mida konverentsil arutati. see on hoopis teistsugune lähenemine. vormiline, vormilised argumendid on küll õiged, need viitavad sellele, miks me teemani oleme jõudnud. ma arvan, et sa võiksid siin sõnastust parandada. suur tänu, Jan Mulder, palun. mina leian, et see teema on nii keeruline, et ma parem vaikin ja kuulan, mis teised ütlevad. aga kui vaadata punkti ühti, üks siis peamine probleem on olnud see, et äh, majandus- ja rahaliitu ei loodud vastavalt ühenduse meetodile. liikmesriigid äh, ise pidid iseendid kontrollima ja sellest ei tulnud midagi välja. see ongi probleemide peamine põhjus. ja minu arvates tulekski sellest alustada. hetkel me peame äh, Äh, läbirääkimisi pangaliidu üle ja täpselt samasugune probleem on tõstatunud, kes äh, mida otsustab. Äh, see on see probleemi iva ja sellele tuleks keskenduda. mis puudutab kõiki teisi punkte, siis oleks leida väga raske lahendust, mis paika pandud menetlustega Äh, kokku sobiks. keskpanga menetlused on näiteks täiesti sõltumatud, parlament ei saa neid äh, kuidagimoodi mõjutada ja pangal on olnud keskne roll kriisi kontrollimises, nii et mina ei suuda küll õiget sõnastust leida. aga mida sa ise kavatsed? Äh, või kuidas, kas me saame seda teksti muuta, milline on olukord? aitäh, Jan, selle küsimuse eest. kõigepealt ma tahaksin kutsuda kõiki üles esitama muudatusettepanekuid. minu arvates tänased arutelud näitavad, et meil on ühiseid seisukohti ja on ka erimeelsusi äh, selle osas, kas tegemist on poliitilise aruteluga või ei. kuna selle dokumendi ettevalmistusaeg oli väga lühike, siis ma tunnistan, et äh, mõned sõnastused äh, on sellised, mille kohta ma juba ette teadsin, et need arutelusid põhjustavad millised on minu kavatsused? kavatsus on, et äh, eelarve kontrolli komisjoni seisukoht peab leidma parlamendi seisukohas kajastamist. kui me keskendume ainult äh, ühele asjale, Euroopa Liidu vahendite kasutamisele või praeguste mm, ühtekuuluvusfondi määruste muutmist nende riikide osas, kus on kriis, siis me saame aru, et eelarvekriis Euroopa Liidu liikmesriikidest, riikides on mõjutanud loomulikult Euroopa Liidu eelarvet. kui me kaasrahastamise määra vähendame kahekümnelt protsendilt viiele protsendile, siis see mõjutab Euroopa Liidu eelarvet Äh, stiimulite struktuur muutub äh, nende riikide jaoks, kes Euroopa Liidu raha, äh, eelarvest raha saavad. tegemist on teemaga, mida parlament peab arutama ja see mõjutab ka Majandus- ja Rahandusliitu ning samuti tekib küsimus, kes MSM-i kontrollib. me korraldasime sellel teemal ka ise kuulamise, et kas on mingi avalikkusepoolne järelevalve nii et, et kui me vaatame kõiki neid teemasid, siis, siis on asjad, mis on eelarve kontrolliga seotud, aga ma saan aru, et parlamendi enamus tahab meid sellest teemast kõrvale jätta. ja isegi see vaikimisi mehhanism, millele ma viit-, mille kohta ma mõtlesin, et kas ma pean selle kaasama või ei, on väga huvitav, sellepärast et avaliku sektori eelarve ja seda kõike seotat-, seostatakse just nimelt ähm, äh, riigivõlakriisiga, kuna meil ei ole sellist äh, maksevõimetuse protsessi tegelikult ja kuidas me saame tulevikus äh, sellist ähm, maksejõuetuse mehhanismi tulevikus rakendada, kus Äh, näiteks äh, liidumaad peavad võtma riske, sellepärast et nad saavad äh, raha laenamisest kasu. ja ma arvan, et ma võin siin olla nõus enamike punktidega siin arvamuses, arvamuste avalduses, aga loomulikult me peame asja veel edasi arutama. teeksin ettepaneku, et ma korraldan variraportööride kohtumise võib-olla Strasbourgis kui te sellega nõus olete või eh, võite saata mulle ka muudatusettepanekud. ma olen igasugustele ettepanekutele täiesti avatud ja Jens Kaier, ma juba ava-, arvestan teie ettepanekuga, et me seome kõik selle parlamendivahelise kohtumisega, sellepärast et ka seal mainiti mitmeid asju. ja niimoodi saame tõesti parlamendile tõestada, et eh, asi on eelarve kontrolli eh, komisjoni pädevusalaga seotud, niisiis Äh, meil toimus praegu mõttevahetus, äh, me võime selle nüüd lõpetatuks lugeda, kui keegi enam sõna ei soovi. ei soovi. ja viieteistkümnes äh, jaanuar on muudatuste esitamise tähtaeg, aitäh the point of this approval of the mm. uh, to the joint uh, yep. statement okay. from the three institutions mm -hmm. that we put yep. in coordinators at the last okay. moment yesterday. Ähm, ich äh, schließe damit äh, die ma lõpetan uh, käesolevaga eelarvekomisjoni koosoleku koordinaatorite koosolekul tuleb meil arutada üht lühikest punkti, sellele järgneb äh, väike vastuvõtt, äh, kus me kohtume meiega koostööd tegevate äh, isikutega, seetõttu ma palun kõigil sellel vastuvõtul samuti osaleda.